okei okay,, friends uh,, we start the. alustame oma koosolekut äh, ning äh, nagu te kõik teate, ähm, meil on uus mandaat. Äh, meie hulgas on üsna palju uusi liikmeid ja seetõttu ja ka mitmel muul põhjusel oleme me täna siia kutsunud ametite esindajad, nelja ameti direktorid tegemist on siis äh, nende äh, ametitega, mis äh, pakuvad otseselt huvi tööhõivekomisjonile. me soovime nad täna ära kuulata, me tahame kuulda, mille kallal nad hetkel töötavad, mida nad siiamaani on teinud ja mida nad kavatsevad oma tööga saavutada ning äh, ma tahaksin, et nad ka oma ameteid tutvustada, tutvustaksid, alustan härra James Kalehaga, kes on Euroopa Kutseõppe Arengukeskuse direktor ehk siis Cedefopi äh, dire-, direktor, seda lühendit olete ilmselt äh, kuulnud, niisiis Cedefop pärast tema, teda äh, ülejäänud ettekanded ja siis on meil võimalus esitada küsimusi ja saada neile ka vastuseid. niisiis, palun, härra Kaleha, teil on kümneks minutiks sõna. aitäh, esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud kõigepealt aitäh küljakutse eest, äh, on olla väga tore siin teie hulgas olla, tegemist on ühe ka nendest kohtumistest, kus ma leian, et olen kõige lähemal Euroopa kodanikele, sest teie tõesti esindate Euroopa kodanikke ja meie töötame Euroopa kodanike heaks. nii et, et on tõeline privileeg olla siin ja kõnelda siis keskusest, mis on amet, mis tegeleb mitte üksnes tööhõive, vaid ka Äh, töövõimelisusega ja koolitamisega, see on üks äh, vanemaid äh, ameteid, me oleme olemas olnud tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast kakskümmend aastat kuni üheksakümne viienda aastani olime Berliinis ja siis viidi meid üles Tessa-, üle Thessalonikisse, kus me siis oleme praegu meie eelarve on ligikaudu kaheksateist miljonit eurot ja meil on sada kakskümmend kolm töötajat, nagu ma ütlesin, loodi meid tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal nõukogu määrusega kolm tuhat kakskümmend seitse. meie toetame siis kõrgekvaliteedilist kutseõpet, mis on tööturule vajalik ja see on tänapäeval just Euroopa Liidus prioriteet niisiis, meie amet tegeleb suhete, kvalifikatsioonide ja töö leidmise võimaluste vaheliste suhetega ning äh, küsimused ähm, äh, need küsimused, mis on alati meie töö keskmes, on järgmised. kuidas äh, ühendada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud pidav, piisava töökohtade loomisega, kuidas tulla toime kahaneva ja vananeva tööealise elanikkonnaga ja kuidas saada jagu ebavõrdsusest ja liikuda keskkonnasõbralikuma majanduse suunas. Sedefop tegutseb siis äh, koolituse ja tööturu äh, piirimaadel ning meil on kolm prioriteeti, millele me keskendume, need on siis äh, kõigepealt kutseõppe kaasajastamine, inimest, võimaluste suurendamine ka siis vanemas eluetapis. ja kolmandaks, me analüüsime siis inimesi, inimeste oskusi, prognoosides siis, mida tööturul ja eesnevatel aastatel oodatakse. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal viidi Sedefopi eh, sõltumatu hindamine läbi ja selle hindamise käigus öeldi, et meie tööd hinnatakse väga kõrgelt ka väljaspool Euroopa Liitu. meid peetakse juhtivaks keskuseks kvalifikatsioonide raamistiku vallas ning uuringute ja teadustöö vallas, mis puudutab kutseoskusi. samuti pöörame siis tähelepanu koolitusele Euroopa Liidus eh, ning eh, Äh, välishinnangute põhjal ei dubleeri me seda, mida teised ametid Euroopa Liidus teevad. niisiis, äh, meie töö on äh, selline, mis leiab laialdast kasutamist, tooksin mõned näited. kahe tuhande viiendast aastast alates on meil olnud üheksakümmend kuus koma kuus miljonit külaskäiku meie veebilehele nelikümmend kaks miljonit Euroopa kodanikku on alla laadinud ja kasutanud äh, meie Europos äh, CV-d ning äh, möödunud aastal meil oli sada seitsekümmend kolm tsitaati, viidati meile siis Euroopa dokumentides, see on tõus kaksteist protsenti võrreldes varasemate aastatega, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Äh, avaldati äh, või laaditi alla meie lehelt ligemale kuussada kolmkümmend kaheksa trükist. Need on siis vaid äh, mõned näited selle kohta, kui palju meie veebiportaali kasutatakse. portaali omamine ja teadusvõimekus on loomulikult oluline, aga oluline on ka see sõnum, mida Euroopa Euroopa Liidu amet CEDEFOP liikmesriikidele edastab ja see sõnum on väga selge, nimelt meil on vaja kutseõpet, mis on atraktiivne, mis on kaasav, kättesaadav ja paindlik. on olemas protsess, mis algas kahe tuhande teisel aastal ja mida meie komisjoniga väga innukalt jälgime, tegemist on Kopenhaageni protsessiga mida hiljem on siis äh, natukene tuunitud, niisiis meie eesmärgid on väga selged me tahame vähendada koolist lahkujate hulka, me tahame, et inimesed oleksid rohkem seotud elukestva õppega ning seda tööd me siis Salonikis teemegi, me ei avalda ainult trükiseid, me kohtume sotsiaalpartneritega, liikmesriikidega ning ühiselt me üritame neid eesmärke saavutada, eesmärke, mis on kirjas dokumendis, mille osas haridusministrid kahe tuhande kümnendal kokku leppisid, see on Bruce'i kommünikee Eh, lisaks siis nendele protsessidele, mis võiksid olla edukamad kui liikmesriigid, kui teie ise Euroopa Parlamendi saadikutena kutsuksite liikmesriiki üles kasutama veelgi neid põhimõtteid, eh, mida Brüsseli kommünikee ja iseäranis need Euroopa vahendid, mida on meile andnud, on andnud liikmesriikidele selleks, et eh, luua sünergiaid ja läbi viia neid reforme, mis kutseõppe vallas vajalikud on niisiis äh, me peaksime ära kasutama meil olemasolevaid vahendeid nagu Euroopa kvalifikatsioonide raamistik. Äh, paljud teist võib-olla on sellega kokku puutunud, samuti Europass, mida ma mainisin mõne hetk tagasi äh, või Euroopa kutseõppekrediitpunktide süsteem, uued õppimisvalendid, kutseõppe kvaliteedi tagamine, need on kõik soovitused, mille osas Euroopa Parlament on kokku leppinud aastate jooksul kui palju neid asju aga aastate jooksul on kasutatud, jah, neid on kasutanud ja paljud riigid kasutavad neid vahendeid, aga minu palve teile oleks, et te kutsuksite oma liikmesriike rohkem üles eh, neid Euroopa vahendeid kasutama. ma kordan, et tegemist on eh, Euroopa tasandi vahenditega, eh, mis annavad suurema läbipaistvuse kvalifikatsioonide teemal, need parandavad meie kutseõppe kvaliteeti annavad õppele parema juurdepääsu eh, ning nad võimaldavad Euroopa kodanikel olla mobiilsed eh, nii Euroopa sides, eh, oma liikmesriigi sees kui ka kogu Euroopa Liidus. veel üks valdkond on see, mida me teeme karjääri ja üleminekute vallas ja sellele ma viitasin ka mõned minutid tagasi, nimelt elukestev õpe. kuidas me saame Euroopa kodanikke aidata, kuidas me saame neil aidata oma töövõime säilitada me ei aita neil mitte üksnes pääseda tööturule, vaid eh, me toetame liikmesriike, kuidas pakkuda välja näiteks eh, eh, koolitusprogramme, praktikakohti ja meil on vaja käivitada just uus programm VKE-dele, teeme seda lähitulevikus. ma arvan, et üks asi, mida ma olen õppinud Šveitsis toimunud konverentsilt, on see, et mida rohkem VKE-d ja ettevõtted inimesi koolitavad, äh, seda suuremat hüve nad sellest koolitusest saavad ja mida vähem nad neid ei koolita, seda suuremad on nende kulud, nii et, et ma arvan, et äh, see on väga oluline sõnum ja meie ettevõtted peaksid sellesse suhtuma väga tõsiselt. loomulikult, äh, kui me räägime Sedefopist kui institutsioonist, siis mina kutsuksin Mm, teid üles oma tööd lähendama, meie ja teie töö peaks äh, muutuma lähedasemaks, ma arvan, et amet ise on sõltumatu Euroopa ressurss, aga äh, mina sooviksin lisaks sellele sõltumatusele, et Euroopa ametist, äh, et Euroopa amet oleks rohkem kaasatud teie töösse, mis puudutab järgmisi aastaid ma arvan, et me täidame seda eelarvet, mis me Euroopa Liidult saame väga tõhusalt. möödunud aastal oli eelarve täitmise määr üheksakümmend viis koma viis protsenti, aga me soovime rohkem tegevust, eh, koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega, eh, sest ainult niimoodi, kui me jõuame siis ühiskonna kõigi kihtideni, mõistame me, mis eh, on vaja teha selleks, et parandada Eh, meie inimeste töö leidmise võimalusi. niisiis, meie oleme Euroopa amet, mis tahab muuta liikmesriike, aidata neil need nõrgad kohad muuta tugevateks kohtadeks kutseõppe vallas ja tugevad eh, küljed siis paljudes meie Euroopa Liidu liikmesriikides jätkusuutlikeks. ma arvan, et meil on piisavalt mudeleid selle kohta, kuidas eh, kutseõpe on majandust muutnud kus kutseõpe on tugev, on tööpuudus, eriti noorte hulgas, väga väike, kus kutseõpe pole väga hästi arenenud, seal on tööpuudus väga kõrge. niisiis, meie tahame pidevalt jätkata teadlikkuse tõ-, tõstmist, tahame juhtida tähelepanu kutseõppe ja tööturu vahelistele suhetele, me oleme valmis aitama eh, leida Äh, ühiseid Euroopa lähenemisi ja ühiseid põhimõtteid selleks, et selliseid suhteid parandada ning äh, tahaksime olla siis, äh, kasutada teid kui sellist kohtumisplatvormi. loomulikult kõige keskmes on siiski inimene, see inimene, kes otsib tööd, inimene, kes on ühiskonnas kõrvale tõrjutud Äh, seetõttu, et tal ei ole tööd. sellistele inimestele peaksime me keskenduma, seal peaksid olema meie prioriteedid ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me jätsime siia ruumi ukse taha äh, tutvustavaid materjale, kasutage ära kõiki vahendeid ja võtke meiega ühendust, kui teil on vaja infot, äh, millest teie oma töös võiks kasu olla, aitäh! aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd annan sõna härra Juan Menendez Valdesele, kes on eh, Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi direktor ja te kohtusite temaga juba täna, kui me rääkisime deklareerimata tööst. aitäh! jah, tõepoolest, meie agentuuri nimi on äärmiselt pikk aga selle lühend on Eurofound. kõigepealt soovin ma tänada teie komisjoni selle eest, et te mind siia kutsusite ja seejärel öelda paar sõna selle äh, slaidi kohta, mida te praegu näete. võib-olla olete te seda ka varem näinud, sellepärast et äh, tegemist on selliste teemadega, mida väga tihti äh, kuuldakse kuulamistel, kui nimetatakse ametisse mõni volinik või kui toimub äh, sotsiaaldialoog või kui räägitakse töökohtadest ja konkurentsivõimest üldiselt. ning ma tegin selle slaidi sellepärast, et siin olevad äh, teemad on tõesti väga olulised. Nad on olulised meie jaoks ja teie jaoks ja seetõttu toon ma kõigepealt äh, välja mõned järeldused. Nendest näete te, et Need küsimused on olulised ka teile, sellele kojale ja kahtlemata ennekõike teie komisjonile. me räägime ennekõike tööhõivest ja Euroopa töökohtade monitorist, sellepärast et tegemist on sellise tööriista või sellise meetodiga, kus me vaatame, kui palju töökohti Euroopas juurde luuakse ja kui palju neid kaob ehk siis töökohad, mida luuakse, töökohad, mis kaotatakse. me mõõdame neid vastavalt nende palgale. ehk siis vaatame, kui palju on keskmistes palkades kadunud töökohti või neid juurde loodud. kui palju tekib madalapalgalisi töökohti ja kõrgepalgalisi töökohti ja samamoodi me mõõdame töökohtade kvaliteeti, hariduslikke nõudeid ja äh, seda, kui keerukaid nõudeid üldse töökoht äh, esitab. siis äh, veel üks teema, mis kindlasti teid väga huvitab, sotsiaalne dialoog. see on meie Teadusuuringute Keskuses. me oleme kolmepoolne uurimiskeskus ja teeme koostööd liikmesriikide esindajate komisjoni ja liikmesriikide sotsiaalpartneritega. ja meil on mitmeid jagatud projekte. näiteks me uurisime sotsiaalpartnerite rolli seoses Euroopa semestri sisseviimisega, nagu teiegi. ja me ei vaata mitte ainult seda, kuidas sotsiaaldialoog toimub, vaid ka seda, millega see lõpeb. näiteks eh, kollektiivlepingud, mis puudutavad palku või tööaegu palkade koha pealt oleme viimastel aastatel läbi viinud mitmeid projekte ja vaadanud, kuidas on mõjutanud kriis palku ja vaadanud ka uut majandushaldussüsteemi eh, nendes riikides, kus projekt läbi viidi. aga on ka palju selliseid ettevõtteid, mis lihtsalt eh, teevadki igal aastal kollektiivlepingu palkade kohta ja me uurime neid eh, andmeid. varsti esitame me ka Euroopa Parlamendile oma esialgsed äh, järeldused. kahe, see toimub kaheteistkümnendal novembril. veel üks teema, mida me arutasime juba hommikul, on deklareerimata töö ehk siis äh, must töö ja kuidas sellega, mustalt töötamine ja kuidas sellega võidelda. ja veel üks asi, mis puudutab töökohti, on kindlasti teenuste kvaliteet ja kättesaadavus me teame Eurofondi, Eurofondi uurimusest, millega uuriti eurooplaste elukvaliteeti, et äh, inimeste usaldus valitsuse ja institutsioonide suhtes üldiselt äh, sõltub kõige rohkem teenuste kvaliteedist selles riigis. me oleme välja töötanud äh, mitmeid uurimisprojekte ja uurinud erinevaid teenuseid, näiteks tervishoiuteenus või lastehoiuteenus ja vaadanud mismoodi neid teenuseid saaks muuta tõhusamaks, ilma et me piiraksime nende teenuste kvaliteeti või juurdepääsu neile. Te ilmselt tunnete ka seda teemat. see puudutab haridust ja väljaõpet ja selle majanduslikku kulu. me oleme seda uurinud just nimelt noorsoo puhul ehk siis kui palju maksab noorte koolitus Euroopale ja kõike seda siis teeb äh, Eurofond. Sedefop on äh, meie sõsarorganisatsioon. Äh, meil on küllaltki vähe töötajaid, ainult sada, nad töötavad Dublinis ja Brüsselis. me asutasime oma agentuuri aastal tuhat üheksasada seitsekümmend viis, mis tähendab seda, et järgmisel aastal saame me neljakümne aastaseks ja järgmisel aastal oleme me ka Euroopa agentuuride võrgustiku koordinaatoriks see algab märtsis kaks tuhat viisteist ja kestab üheaastase eesistumine. meie missiooniks selles järgmises nelja-aastases perioodis on aidata kaasa sotsiaalsetele ja tööga seotud poliitikatele, aidata neid välja töötada, anda selleks vajalikku teadmist ja meie nelja-aastase programmi aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kuusteist pealkiri ongi paremini informeeritud poliitika, et Euroopa võiks olla konkurentsivõimelisem ja õiglasem. me räägime siin tööturul osalemisest ja äh, töötusega võitlemisest, siis sellest, kuidas parandada töötingimusi ja muuta töö kestlikumaks, sellest, kuidas arendada tööstussuhteid, arvestades, et keskkond kogu aeg muutub ja neljandaks parandada elustandardit üldiselt ja saavutada suurem sotsiaalne sidusus. ennekõike aga korjame me, kogume me informatsiooni ja võrdleme erinevaid teadmisi, sest me ei ole eksperdid ühegi riigi alal, aga me saame kõikidele riikidele anda võrdlevaid andmeid, et nad saaksid ise otsustada, kui hästi nende riigil läheb. ja tõenäoliselt need kolm projekti millega me praegu tegeleme, on, ongi kõige tähtsamad, sest need ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka Norrat ja Šveitsi ja nende uurimist, uurimuste läbiviimisel me teeme intervjuusid töötajatega, töötingimuste puhul töötajatega, elukvaliteedi puhul äh, kodanikega ja ettevõtete uurimisel teeme intervjuusid ettevõtete töötajate ja juhtidega meil on kaks uurimiskeskust, mis pidevalt pakuvad ajakohastatud äh, teadmisi tööelu kohta, aga ka näiteks tööstussuhete või töötingimuste kohta ja meil on Euroopa äh, monitoorimiskeskus, mis jälgib seda, kuidas Euroopa tööturg muutub. me jälgime ka enda tegevust ja selleks kaardistame teatud äh, näitajaid kuni siis selle aasta oktoobrini oleme, on meie tegevus tsiteeritud kahesaja kolmekümnes Euroopa Liidu poliitika dokumendis, kusjuures viiskümmend viis dokumenti on võtmetähtsusega dokumendid, kas raamdokumendid või äh, algatusdokumendid ja meie käest on sada üheksateist korda küsitud arvamust, mis puudutab Euroopa poliitikaid. ja peale selle oleme me ära kasutanud üheksakümmend üheksa koma viis protsenti oma eelarvest ja üheksakümmend seitse protsenti oma tööjõuvõimekusest. soovin teile näidata veel näiteid sellest, mida täpselt me teeme. siin on noorsooprogrammid. me oleme koostanud omaalgatusliku raporti võitlus noorte tööhõive eest aastal kaks tuhat kolmteist ja samuti oleme aidanud kaasa noorsoogarantii loomisele ka aastal kaks tuhat kolmteist. Te olete kasutanud meie teadmisi tööhõive ja sotsiaalsete aspektide kohta oma raportis, mille koostasite kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja mis rääkis, rääkiski tööhõive ja sotsiaalsetest aspektidest eh, euroala riikides ja teiseks olete siis kasutanud meie tööd ka Euroopa semestrit käsitlevas raportis mis aga puudutab tööturu restruktureerimist või ümberkujundamist, on meie arvamus sees Euroopa globaliseerimisega kohandumise fondi raportis ja samuti nendes soovitustes, mis on antud äh, ümberkujundatava ettevõtte töötajatele info ja, ja abi ütlen lõpetuseks, et me loomulikult soovime toetada seadusandjat, soovime toetada Euroopa Parlamenti ja anname alati nõu, kui meie käest küsitakse. meie võimuses on teile näiteks saata kõnelejaid, kes võivad pidada mõne ette, mõne ettekande ja meil on ka Brüsselis äh, selline keskus, mis pidevalt hoiab kontakti Euroopa Parlamendiga, kolleeg istub seal ja temagi käest on võimalik küsida äh, nõu ja infot, aitäh! Äh, suur aitäh, järgmiseks saab sõna Krista Sedlacek, kes on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktor. ja äh, me oleme hääletanud äh, isegi täna sellel teemal siin komisjonis. nii et tõesti, me tegeleme ka teie valdkonna teemadega. palun, teil on sõna. suur aitäh, austatud esinaine, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad mul on väga hea meel siin olla, e, eriti võttes arvesse, et nüüd on uus parlamendi koosseis tööd alustanud. mul on väga hea meel siin olla ja selgitada seda, mida EU OSHA teeb e, ja millised on meie prioriteedid tulevikuks. meie organisatsioon loodi tuhande üheksasaja e, üheksakümne kuuendal aastal Bilbaos pärast seda, kui nõukogu võttis vastu sellesisulise otsuse ja meie teeme koostööd äh, kolmeosalise juhatusega, see on meie jaoks väga oluline. Äh, meie jaoks on oluline see, et nii valitsused kui töötajad ja tööandjad on meie töösse kaasatud. meie oleme väga väike agentuur ja loomulikult me äh, sõltume kõikide sidusrühmade panustest ja osalusest Eh, see on meie organisatsiooni struktuur, nagu ma ütlesin, eh, siis eh, meie juhatus on kolmeosaline ja meie ekspertide ja nõuandjate rühmad on sama struktuuriga, lisaks selli, lisaks sellele on meil veel igas liikmesriigis focal point'id, meil on selline võrgustik nendest koostatud ja riiklikul tasandil määravad valitsused sinna esindajad Äh, ja nende ülesanne on tagada ka sotsiaalpartnerite kaasatus äh, ja nende tegevus riiklikul tasandil ähm, mõelgem hetke selleks, et äh, mõelda, miks on tööohutus ja töötervishoid nii olulised ähm, on vägagi selged tõendid selle kohta, et äh, konkurentsivõime ja hea töötervishoid ja tööohutus on omavahel äh, seotud. Need riigid, äh, kus on rohkem töökohal hukkunuid, on vähem konkurentsivõimelised kui need riigid, kus hukkub tööülesandeid täites inimesi. ja see ei ole üllatav, sest need riigid, kus eh, hukub eh, rohkem inimesi töökohtadel, ei kasuta oma inimkapitali eh, hästi ära ja inimesed peavad töökohustusi täites olema terved, nad ei pea, peaks olema haiglas või taastuma haigusest. Euroopas sureb töökohtadel igal aastal Äh, umbes neli tuhat inimest ja kaks koma kaheksa miljonit inimest peab puuduma töölt rohkem kui kolm päeva õnnetuse tõttu. ja äh, selle tulem-, muuseaks on see, et aastas läheb kaduma üle kaheksakümne kolme miljoni tööpäeva. ja seetõttu on meie ülesandeks tagada see, et ähm, kõikidele oleks kättesaadav äh, oluline teave selle valdkonna kohta, et oleks äh, instrumendid ja vahendid, mis oleksid lihtsalt kättesaadavad kõigile selleks, et äh, olukorda töökohtadel Euroopas parandada ja me keskendume esmajoones just mikroettevõtetele ja väikese suurusega ettevõtetele. ääretult oluline on see, et see sõnumimaks kõigile, et äh, hea töötervishoid äh, ja tööohutus äh, on hea kõigi jaoks see aasta on meie jaoks olnud väga hea, Euroopa uus strateegiline raamistik võeti vastu ja täna hommikul oli ka selleteemaline arutelu. loomulikult eh, on meil ka oma isiklikud prioriteetsed valdkonnad ja meil on ka oma sisene eh, tööprogramm eh, ja strateegia ja selle võtab meie kolmepoolne juhatus siis vastu ma tahaksin kiiresti vaadata läbi meie jaoks prioriteetsed valdkonnad Äh, vaadakem äh, siin koos äh, esimesi prioriteetseid valdkondi, nimelt oodatavad muutused ja faktid ja arvud. meie tuleme välja tõenduspõhiste uurimustega ja teie ja ka teised, äh, nagu näiteks äh, teadlased, töötervishoiu esindajad äh, saavad sellest siis kasu. meie SNR-i uuring on ainus uuring, mis on pühendatud töötervishoiu ja mm, tööohutuse küsimustele just väikese suurusega ettevõtetes me oleme nüüd alustanud teise Esneri uuringuga, see on praegusel hetkel käimas ja me ähm, oleme alustamas ka suure tööga sellega seoses, mis toimub üldse mikro- ja väikese suurusega ettevõtetes praegusel hetkel Euroopas ja äh, see aitab äh, ettevõt-, ettevõtetel end tulevikuks ette valmistada. järjest rohkem oleme me tegelemas sellega, et me kvantifitseerime äh, kulusid ja tulusid, kui me räägime tööohutusest ja töötervishoiust ja loomulikult me äh, võtame arvesse nii moraalse kui juriidilisi kohustusi, äh, mis on olulised selleks, et töötajaid kaitsta, aga loomulikult me peame mõnikord ka endale meelde tuletama, millised on need kulud, mis on selle kõigega seotud ja kui me räägime järjest rohkematest kutsehaigustest, mis eh, esile kerkivad, siis me leiame, et on vaja rohkem ressursse selleks, et neid mõista ning selleks, et eh, ennetustööga rohkem tegeleda kui liigume nüüd edasi kolmanda prioriteedi juurde, siis äh, me räägime siin instrumentidest. Äh, ma arvan, et siin tuleks rõhutada seda, et lõppude lõpuks äh, on see oluline, et ettevõtetel oleks abi igapäevase töötervishoiu ja tööohutuse alases tegevuses. Bilbaos me pakume praktilisi lahendusi ja anname näiteid headest tavadest. Ähm, meil on veebipõhine riskihindamis Äh, instrument, mille nimi on OERA ja see aitab ettevõtetel hinnata riske oma töökeskkonnas äh, ilma, et nad peaksid äh, selleks palkama väljastpoolt eksperte. Neid instrumente on töötatud välja selliselt, et nad vastaksid nii sektorite kui liikmesriikide huvidele ja vajadustele. järgmiseks prioriteediks on meie jaoks teadlikkuse tõstmine ja me teeme seda oma töö väga paljudes aspektides ja siin ma toon välja oma meie kampaania ainult sellepärast, et aeg on paraku praegu piiratud. meie oleme kommunikatsiooniga tegelev agentuur, see on osa meie tööst ja meie äh, tervisliku töökoha kampaania on praegusel hetkel maailma suurim kampaania, mis on äh, pühendatud just töötervishoiule, tööohutusele. praegusel hetkel on see suunatud just stressiga toimetulemisele Euroopa töökohtadel äh, meie kampaania on detsentraliseeritud ja neid juhitakse liikmesriikidest ja te kõik kõik äh, saite tõenäoliselt eelmisel nädalal selle kohta ka informatsiooni. meil on selle äh, kampaania kontekstis ka Euroopa tasand, äh, kus keskendutakse Euroopa Euroopa sotsiaalpartnerite assotsiatsioonidele, hargmaistele ettevõtetele ja teistele. ja nüüd viimased kaks prioriteeti, me püüame oma äh, teadmistest parema võrgustiku luua, me oleme käima lükanud eh, maailma kõige esimese eh, töötervishoiu ja ohutuse alase projekti, mille nimi on Oshwiki ja sinna on kaasatud maailma juhtivad mõtlejad äh, ja eksperdid selles vallas selleks, et oleks võimalik äh, võimalikult hästi juurdepääsetavat infot saada ja loomulikult me tegeleme võrgustiku väljatöötamisega ja me kaasame siia nii palju äh, sidusrühmi kui võimalik selleks, et oma sõnum äh, tõesti edastada kõigile. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele projektile, mida me teeme teie taotluse alusel. Teie eh, olete eraldanud raha pilootprojektile, mis puudutab Euroopa demograafilisi väljakutseid ja vananevat tööjõudu. Euroopa Komisjon palkas meid selleks, et teie jaoks see töö ära teha ja meie eh, tuleme eh, tulemustega teie juurde järgneval aastal selge on see, et äh, kui me tahame Euroopa kaks äh, tuhat kakskümmend äh, eesmärke täita mm, aktiivse tööjõu osas, siis me peame kohe praegu tegutsema ähm, selleks, et et äh, inimesed ei lahkuks tööturult enne pensioniikka jõudmist. Äh, meil on äh, vaja tagada see, et me keskenduksime just tänastele noortele töötajatele, sest et nemad on meie homsed vanemad töötajad. kui me tahame pikaajalisi probleeme ennetada, siis me peame just selle vanuserühma raames probleemidega tegelema. aga loomulikult me tahame teisi haavatavaid rühmi ka kaasata, nagu näiteks sisserändajatest töötajad. muide, meie jää järgmine kampaania, mis algab kaks tuhat kuusteist, vaatab, kuidas oleks võimalik äh, muuta meie tööjõud jätkusuutlikumaks ja hoida inimesi äh, tööl kuni pensionieani meie Bilbaos äh, oleme alati rõõmsad äh, siia tulema, me oleme valmis tulema siia regulaarselt selleks, et anda teile teada, mida me teeme ja kuidas meie töö edasi areneb. järgmisel aastal äh, me loodame käima lükata Eesneri kaks ja me loodame teie abile sellega seoses ja me loodame edastada teile informatsiooni äh, ka seoses mikro- ja väikesesuurusega ettevõtetega. nagu ma ütlesin, siis Euroopa Komisjoniga tahame me koostööd äh, kohustus anda teile mm, äh, informatsiooni selle kohta, mis puudutab äh, vananenud tööjõudu, me tahame konverentsi korraldada selleks puhuks ja see äh, oleks teie jaoks seadusloojatena ja poliitikakujundajatena kindlasti väga vajalik ja ma tahaksin siinkohal nüüd lõpetada ja öelda, et me oleme väga kirglikud, kui me räägime sellest, kuidas hea kvaliteediga töökohad äh, saavad panustada Euroopa majandusse. me jätkame oma põhitööd, äh, milleks on äh, töötervishoiu ja tööohutuse edendamine Euroopa töökohtadel ja teeme seda ka läbi oma vahendajate ja me rõhutame seda, et töötervishoiu ja ähm, tööohutuse Ehm, juhtimine ja haldamine on väga oluline ka majanduslikult rasketel aegadel, sellepärast et eh, selle kasu on mm, palju suurem kui need investeeringud, mida selleks eh, vaja on. niisiis, eh, meie agentuur on olnud Äh, selline agentuur, mille eesmärgiks on peamine, äh, mille eesmärgiks on see, et inimesed saaksid äh, mm, töölt peale tööpäeva koju pöörduda ilma, et nad kannataksid tööst tingitud haiguste või vigastuste all, aitäh! aitäh ja nüüd viimane kõneleja, enne kui komisjoni liikmed saavad võimaluse küsimusi esitada Äh, kõigepealt saab siis nüüd sõna proua Madlen Serban, kes on Euroopa koolitusfondi direktor, palun. aitäh. tahaksin äh, teid tänada selle küllakutse eest, see on meie jaoks äh, suur võimalus ja ka suur au kõnelda teiega sellest, mida me teeme kolleegid rõhutasid, et meie tegevus on väga ühtne ja mina tahaksin siis rääkida võib-olla natukene sellest, mille poolest meie fond eh, siis, mida tuntakse ETF lühendi all, teistest erineb. ja meie asume siis Torinos, Itaalias. Mm, kaks tuhat neliteist on meie jaoks ajaloolise tähtsusega eh, aasta eh, mitte ainult sellepärast, et möödub sada aastat Esimesest maailmasõjast, aga ka sellepärast, et praegu Äh, räägitakse ka väga palju Berliini müüri langemisest ja just nimelt see oli hetk, kus Euroopa poliitikud iseäranis äh, Saksamaal ja Prantsusmaal president äh, Mitterrand ja president Kohl, kantsler Kohl otsustasid, et oleks vaja luua selline amet, mis toetaks Kesk- ja Ida-Euroopa riike, et need riigid suudaksid toime tulla uute väljakutsetega, mis Euroopa mandri ees seisavad sest et ajalooliselt on need riigid kuulunud ju kogu aeg Euroopasse, aga pärast Berliini müüri langemist sai sellest kontinendist ühtne kontinent ka tegelikult. niisiis, me alustasime oma tegevust tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal ja seetõttu sellel aastal me tähendame, tähistame siis Sedefopi sõsaragentuurina oma juubelit Äh, tihtipeale arvatakse, et Cedefop tegutseb Euroopas ja ETF väljaspool Euroopat, aga mina tahaksin selgitada, mis on vahe, miks tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel ei loodud ETF-i kui Cedefopi osa, vaid äh, miks poliitikud tollal, ma viitan äh, parlamendile näiteks, miks nad ütlesid, me ei soovi poliitilist instrumenti, mis teeb partnerriikidega koostööd me tahame, et inimesed looksid tulevikku oma kodumaal ja seetõttu on neil ka vaja ametit Euroopa tasandil, kes neid aitab. nii palju siis meie ajaloost. miks me teistest erinevad oleme, me oleme erinevad ka selle poolest, et meie oleme neljast ametist ainus, millel ei ole seda kolmeosalist juhtimisstruktuuri, sellepärast et mida iganes me ka ei tee, see on inspireeritud Euroopa poliitikast. ja see tähendab, et me juhindume sellest, mis toimub Euroopas, selleks et me saaksime siis arvestada sellega, mis toimub nendes riikides, kus me oleme esindatud ja me loomulikult ei suru nendele riikidele midagi peale, vaid me lihtsalt räägime neile, mis Euroopa Liidus toimib ja niimoodi saame neile olla inspiratsiooniallikaks, aidata neil leida poliitilisi lahendusi oma probleemidele inimkapitali arendamisele. kuna meil sellist kolmetasandilist juhatust ei ole, siis tekib küsimus, et kes meie juhatuses siis üleüldse on mõned siin saalis olijad võib-olla mäletavad, et poolteist aastat tagasi arut-, arutati seda, et äh, meie äh, põhikirja tuleks muuta ning äh, jah, siis räägiti hästi, hästi palju sellest ja räägiti ka sellest, kes peaks siis olema ETF-i juhatuses ja jõuti järeldusele, et kõik liikmesriigid peavad olema esindatud, aga lisaks sellele ütles parlament, et meie soovime, et seal oleks ka kolm sõltumatut eks-, eksperti, kellel ei ole hääleõigust ja aga kes on ETF-i juhatuses. lisaks äh, nendele kolmele vaatlejale, kes esindavad partnerriike ja mm, Jan Anderson on siin, tema on üks nendest kolmest ekspertidest. niisiis, tema jälgib ka siis, mida ma teile ETF-i tegevusest räägin nüüd eh, me oleme jällegi siin eelarve kontro-, eh, pädevas asutuses ja ma pean kohe ütlema, et eh, meie eelarve on siis selles osas, mida eelarve rubriigis, mida nimetatakse globaalseks Euroopaks. meie teeme seda, mida Euroopa tahab teha globaalselt ja aitame siis kujundada ühtset tulevikku selles mitmepoolses maailmas kaheksa tuhande viieteistkümnendal aastal üheksakümmend protsenti majanduskasvust ei tule enam Euroopast ja selles mitmepolaarkeskuselises maailmas ainult seitsekümmend äh, on väga väike osa rahvastikust Euroopas ja pealegi on rahvastiku osa vananev aga väga oluline on rõhutada et, et viiskümmend protsenti kulutustest sotsiaalpoliitikale tehakse Euroopas ja see on see sõnum, mida Euroopa tahab edastada. ning eh, kui me räägime sellest, kuidas re-, Euroopa aitab kaasa tsiviliseeritud globaliseerumisele, siis tugineme just nimelt nendele väärtustele, mis Euroopas on Äh, me pöörame tähelepanu konkurentsivõimele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, me ei hakka vaidlustama, miks Euroopa peaks olema globaalne, teie otsustasite, et see on nii ja te peegeldasite seda ka eelarve ees. ja miks ETF-i on vaja, kui äh, teised ametid teevad seda, mida nad teevad Euroopa Liidus äh, asi on selles, et informatsioonile juurdepääs on olemas igal pool, aga poliitikamuutustele kaasaaitamine on hoopis midagi muud. asi on nagu äh, Äh, koolis äh, lastel on äh, juurdepääs infole, neil on internet, aga kas neil ikka õpetajaid ka vaja? jah, on küll vaja. ilma õpetajateta koolid väga hästi ei toimi. Nende välissuhete pehmeks jõuks on siis inimkapital. kõigis nendes riikides, kus me tegutseme, peetakse inimkapitali prioriteetseks, aga millised on need riigid, kus me tegutseme? kõigepealt on need riigid mis on nõndanimetatud kandidaatriigid Lääne-Balkan ja Türgi. samuti tegutseme naaberriikides, siis lõunapoolsetes naaberriikides, nii et kui jutt käib Süüriast, Liibüast, Tuneesiast, Egiptusest, Liibanonist, need on need riigid, kus me tegutseme. me tegutseme ka Ida äh, Euroopasse, ma jätsin mainimata Iisraeli ja Palestiina, aga me tegutseme ka siis ida poole kui me räägime Ukrainast, Moldovast, Valgevenest, need on siis samuti riigid, kus me tegutseme. samuti teeme koostööd Kesk-Aasia ja Vene Föderatsiooniga. mis me seal siis teeme? arendame inimkapitali, me tahame ära kas-, maks-, maksimaalselt kasutada nende riikide kodanike võimalusi, et neil saaks olla edukas tulevik oma kodumaal see on äh, see roll, mis meile äh, teie poolt on antud ja nõukogu poolt samuti ning äh, me tegutseme siis Euroopa Komisjoni koordineerimise all. ja kuna ma rääkisin juhatusest, siis ma pean ütlema, et meie juhatuse esimeheks on komisjon. praegu esindab seda siis DJ Ark, aga esimesest jaanuarist hakkab tööhõive peadirektoraat siis juhtima meie tegevust nagu ma juba ütlesin, me üritame anda siis nendele inimestele nendes riikides võimaluse oma riigis tulevik luua ning tugineme siis eh, just kodanike potentsiaali maksima-, maksimeerimisele, et nad leiaksid töö oma kodumaal. Eh, toon mõned näitesed, sellepärast et väga lihtne on rääkida teoreetiliselt, mida me teeme, aga kui lubate, siis eh, Äh, ma olen teile äh, jätnud sinna välja ka neljalehelise brošüüri, kus on info selle kohta, mida me teeme. aga kui me räägime äh, avalikku poliitikat, siis on väga oluline, et meil on ühine nägemus ja toon näite ühest projektist, mis just lõppes. Albaanias toimus ka kuuendal oktoobril selle projektiga seoses konverents. kõik kandidaadiriigid mida me nende puhul tähendame, et kui me investeerime nendesse riikidesse, siis me palume neil riikidel koostada strateegiadokumendi ja tulemuseks on see, et eh, koostatakse väga palju dokumente, aga midagi eriti ei rakendata, sellepärast et eh, kõik järgivad oma strateegiat. ning eh, Albaanias nagu ka kõigis teistes Lääne-Balkani riikides üritame me siis äh, erinevate ministeeriumite ja institutsioonide seisukohti ühendada, koguda nad üheks nägemuseks ning kuuendal oktoobril me siis eh, jõudsime selleni, et Albaanias restruktureeriti kogu valitsuse tegevuskava ja otsustati pöörata rohkem tähelepanu just nimelt inimkapitali arengule ja eh, kasutada seda seiresüsteemi, mis meie eh, programmi, niisiis me üritame nendel riikidel ka aidata oskused nõudmistega kokku viia, kui nõudlus on olemas, siis teeme, teeme koostööd erasektoriga, kes eh, loob töökohti, üritame seda teha sektoripõhiselt ja ka territooriumipõhiselt. seda teeme näiteks Ukrainas, Ukrainas on eh, majandusarengu potentsiaal, aga ei ole just äh, eriti palju teadmisi selles osas, kuidas seda kõike regionaalsel tasandil tegeleda ja kui ma räägin regioonidest, äh, Ukrainas, siis see on praegu väga kuum teema ja seetõttu hakkasime tegema koostööd ühe Ukraina regiooniga selleks, et luua süsteem äh, nõudluste ja oskuste kokkuviimiseks regionaalsel tasandil ja nüüd teised Ukraina piirkonnad siis ürin-, üritavad samuti mõista, kuidas see kõik toimib ja me oleme valmis neil siis äh, aitama seda projekti rakendada ka teistes piirkondades ja ja mida teha siis, kui see nõu-, seda nõudlust ei ole, kui nõudlust ei ole või kui see ei ole piisav, siis üritame seda luua läbi oma sekkumise, äh, läbi ettevõtluse ja oskuste arengu VKE-dele ning äh, teeme seda tuginedes Euroopa poliitikale, mis on väikeettevõtluse hindamise akt Euroopa jaoks ja teeme seda koostöös teiste ametitega, need olid siis lihtsalt mõned näited, aga kui kodanikud nendest riikidest näiteks tahavad läänata Euroopasse, siis me hoolitseme selle eest, et nende kvalifikatsioon on piisavalt läbipaistev, tuttav ja äh, tahaksime edendada ka siis sellist äh, korduvrännet, et kui inimesed lähevad oma kodumaale tagasi, siis eh, nende selle välismaal viibimise jooksul omandatud kogemusi tunnustatakse. Eh, niisiis, see on see, mida me üritame saavutada koos oma partnerriikidega. ma olen nüüd teie käsutuses, olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! aitäh ka teile ja aitäh kõigile esinejatele! nüüd saavad sõna kõik, kes seda soovivad Te võite paluda sõna. aga esimesena saab sõna härra Kaasa, sest kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. suur aitäh! kõigepealt tänan ma meie külalisi nende ettekannete eest. alati on hea mälu värskendada ja teada saada, mida täpselt tehakse agentuurides tegelikult, äh, proua esimees, on mul ka ettepanek. meil on siin komisjonis väga palju uusi liikmeid ja seetõttu võiksime ehk korraldada mõne visiidi nendesse agentuuridesse ja nii saame me paremini teada ja paremini aru, kuidas me saame nende agentuuride tööd kasutada ära siin Euroopa Parlamendis. seda võiksime kindlasti teha ja võiksime seda ettepanekut meeles pidada siis, kui me hiljem hakkame arutama äh, milliseid visiite ja väljasõite järgmise viie aasta jooksul võiks korraldada? esinejatel on mul ainult üks küsimus, sest ma pean nagunii ära minema teisele koosolekule. aga kuna tihti ei juhtu, et minu vastas istub Malta kolleeg, siis esitan ma selle küsimuse just Malta kolleegile härra Kalejagale ja ma räägin malta keelt, kui lubate lugupeetud professor Kaleia, te rääkisite enne praktikaskeemidest või praktikakohtadest ja see üllatas mind, sellepärast et hiljuti lugesin ma ühest Briti ajalehest, et Ühendkuningriigis investeerib valitsus väga suuri summasid just nimelt äh, praktikakohtadesse. ma tahaksin teada, rohkem selliste plaanide kohta ja tahaksin teada ka seda, milleni sellised investeeringud viivad, milliseid tulemusi on saavutatud? minu jaoks oleks väga huvitav teada, kas Euroopa tervikuna võiks neid, neid äh, samme jälgida, järgida, sellepärast et need võiksid tööturgu aidata. aitäh! jah, teil on sõna vastuseks jah, ma vastan samuti malta keeles. mul on väga hea meel, et te seda minu käest küsisite, sest tõepoolest Euroopa liigub nimetatud suunas ja ka meie agentuur teeb seda. selle aasta alguses toimus meil üks väga oluline konverents, kuhu tulid kokku erinevate riikide esindajad seal olid esindatud riigid, kus praktika võimaluste pakkumine on vägagi au sees ja teise, teiste riikide esindajad, kus see nii ei ole. nagu ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus, sellised riigid nagu Saksamaa, Austria, Holland ja ka teised üldiselt korraldavad äh, äh, praktikaõpet ja seetõttu on seal ka töötuse määr väiksem, eriti vähe on töötuid noorte seas me ju teame, et töötus on Euroopale väga suur probleem, sellepärast et Euroopa Liidus on praegu rohkem kui viis miljonit noort inimest, kes on töötud. ma arvan, et ei saa alati öelda, et noored on et noored sobivad tööturule ainult sellepärast, et neil on mingisugune haridus, mida me võime õppida Saksamaalt, Hollandilt või Austrialt ja tegelikult isegi Ühendkuningriigilt, nagu te praegu õigusega äh, ütlesite. me võime õppida seda, et noortel on erinevaid võimalusi tööturule jõuda ja et üks nendest võimalustest on äh, ka väljaõppe töökohas ehk praktika. alles hiljuti sain ma teada, et Rootsis Äh, vabandust, äh, ikkagi Šveitsis. on umbes üheksakümmend kaheksa tuhat praktikakohta see tähendab seda, et äh, seal on isegi rohkem praktikakohti, kui tegelikult vaja ja et noortel on rohkem võimalusi õppida ja et neil on parem ligipääs tööturule. seda kõike selle tõttu, et võimalik on õppida ka töökohas. ja ilma selliste praktikakohtade skeemideta ei oleks tegelikult võimalik niiviisi praktikal käia. ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid pingutama rohkem praktikakohtade loomisel sest praktikakohad ei ole olulised mitte ainult nendes sektorites, kus äh, tehakse käsitööd, vaid äh, see on väga oluline ka sektorites, kus enamik ettevõtjaid on VKE-d, sest VKE-d ise ei saa teha piisavalt, et noored sinna tööle läheksid. selle ideega võiksime kindlasti töötada ja meie riik on seda ka teinud. me oleme püüdnud selliseid mõtteid või seda võimalust, praktika võimalust juurutada juba keskkoolis. sest eh, on ka selliseid noori, kes ei ole tegelikult suutelised formaalset haridust omandama, aga kes on suutelised minema eh, töökohaõppesse, see on nende jaoks atraktiivsem, nad omandavad teatud oskused, mille abil tulevikus töötada ma arvan seetõttu, et praktikaskeemid on väga olulised nii äh, noorte hariduse kui väljaõppe puhul. aga see pole veel kõik. me teame, et ka paljud ülikoolid äh, on viinud sisse praktika. aitäh. Juta Steinrup, palun ja suur aitäh kõikide agentuuride tehtud töö eest ja ähm, ähm, me oleme äh, minu fraktsioonina äh, näinud seda, mida te olete teinud ja oleme hinnanud seda, mida te olete teinud ja seetõttu on täna hea võimalus teid selle eest tänada. noorte tööpuiduse vastane võitlus on kindlasti olnud üks teemasid äh, erinevate agentuuride jaoks ja ka elukestev õpe, demograafilised muutused, vanemate inimeste töökohtadel hoidmine, aga ka mm, tuleviku väljavaated, see kõik on Euroopa jaoks väga oluline, kuidas muutuvad majanduste ja mm, tööstuse Äh, perspektiivid ja ääretult oluline on see, et me nendele muutustele võimalikult äh, varakult äh, suudaksime reageerida. ma tunnen igat agentuuri ja see on väga suureks eeliseks ja kui teie siin ähm, oma tööst räägite, siis saavad ka uued kolleegid sellest teada, mida te teete Äh, niisiis, kui me räägime ETF-ist, äh, siis ma leian, et haridus äh, on selle aluseks, et meil oleks maailmas vähem kriise, et ähm, toimuks demokratiseerimine ja seetõttu on minu arvates teie töö väga oluline. meie eurooplastena peame ühise vastutuse siin valdkonnas enda kanda võtma kui ma mõtlen nüüd OSHA-le, eh, siis eh, töökohustus, eh, tööohutus ja töötervishoid on selline valdkond, kus paljud ka siin kojas arvavad, et kui näiteks Äh, kui äh, jätame kuldsed kõrvale, siis me oleksime Euroopas konkurentsivõimelisemad, aga mina kahtlen selles muidugi, eriti kui me räägime VKE-dest. Ähm, äh, ma arvan, et me peaksime mõtlema, kuidas Euroopas suuremat konkurentsivõtmet saavutada. see on võib-olla ka retooriline küsimus mis puudutab CDFOP-i, siis mina tahaksin teada, et jah, te teete praegu mm, koostööd selles vallas, et äh, võitelda noorte tööpuuduse vastu, et tagada parimate tavade vahetamine ähm, äh, ja mina tahaksin teada, millised on teie arvates kõige suuremad tõkked või takistused, äh, sest praegusel hetkel on olukord selline, et noorte Äh, integreerimine tööturul on liiga aeglane, Saksamaal on nüüd kahene väljaõppesüsteem äh, ja see on väga hea, aga mm, ka meil on olnud aegu, kus meie noorte tööpuuduse määr on olnud väga suur ja kõrge, vaatamata meie sellisele kahesele või tuhandesele süsteemile äh, milline on teie arvamus, mida saaksime meie veel parlamendina ära teha selleks, et selles valdkonnas kiiremini edasi liikuda Euroopas? Eh, mis puudutab Eurofondi, eh, siis eh, mina tegin algatusraporti küsimuses, kontrollide küsimuses tõsist tööd ja Mm, ja mis puudutab äh, musta tööjõudu, siis äh, teil on palju teadmisi selles vallas. Äh, millised on arengud teie arvates praegusel hetkel selles vallas? mida me peaksime nendes valdkondades teie arvates veel ähm, muutma? mul oli väga palju küsimusi, aitäh. Um, thank you very much suur tänu selle küsimuse eest. mina arvan, et see, mida komisjoni haridusega tegelev volinik on viimastel aastatel rääkinud, on tegelikult ühendanud hariduse ja töömaailma. ma usun ka, et selline dialoog võib küll põhimõtteliselt paista üsnagi kerge, võib tunduda, et selle saavutamine on kerge, aga tegelikult äh, tuleb väga põhjalikult analüüsida seda, mismoodi haridus ja töö on üldse ühendatud, sellepärast et need kaks maailma ei arene ju ühtemoodi ja ühe kiirusega. tööturg areneb väga kiiresti ja väga palju kiiremini kui äh, haridusmaailm. millised on siis takistused? mina ütleksin ja see on minu arvamus aga see tugineb ka teatud tõenditel. mina ütleksin, et kutseharidust on võimalik parandada ainult siis, kui me saame aru, mida tööturg ootab. see ei pea olema seotud ainult nende inimestega, kes töötavad, kes analüüsivad tööturu tingimusi. tegelikult see peaks olema seotud ka nendega, kes kutsehariduse õppekava kirjutavad või üldse, kes õppekavasid koostavad kui ma räägin spetsialistidega, siis äh, ütlevad nad kõik, et tegelikult tuleb anda võimalus ka nendele noortele, kes eelistavadki õppida midagi tehes ja seda saavad nad teha sellistel töökohtadel, kus on ette nähtud praktikavõimalus ja need töökohad peavad neile meeldima. ma arvan, et ähm, meil tuleb kõigepealt saavutada läbimurre kutsehariduse vallas, meil on vaja kutsehariduse reformi. tegelikult on selles suhtes ka väga palju tehtud, komisjon on teinud ja äh, parlament on vastu võtnud erinevaid soovitusi, mida liikmesriigid ka järgivad. ma arvan, et meil on võimalik tuua tööturule rohkem inimesi. üks näide on formaalse, aga ka mitteametliku õppe tulemuste tunnustamine. me oleme sellest pikka aega rääkinud, sellepärast et tegelikult on paljud oskused meie majanduses ju praegu peidetud või varjatud, neid ei tunnustata ja neid ei tunta ära Nende eest ei saa anda kvalifikatsiooni, sellist tunnistust, mida tööandja saaks lugeda ja äh, siis ka kuidagi kasutada. on selge, et haridus ja väljaõpe ei saa lahendada täielikult äh, töötuse probleemi. on vaja ka hea kvaliteediga töökohti, on vaja investeeringuid, on vaja majandusele taas elu sisse puhuda on vaja julgustada valitsusi rohkem investeerima ja mitte ainult haridusse ja väljaõppesse, vaid ka uutesse töökohtadesse, uutesse oskustesse ja uutesse võimalustesse töökohtade loomisel, loomiseks tulevikus. aitäh, härra Krasnodebski. Teie esindate ECR-i, kas te soovite sõna? Sorry, I have to give the floor to uh, uh, another vabandust, enne pean ma sõna andma teise agentuuri äh, esindajale. ja ma vastan hea meelega saksa keeles, äh, sest et see kõik on meie jaoks väga olulise tähtsusega teema. Äh, küsimused VKE-dest ja seadusandluse lihtsustamisest, kas peaks VKE-sid ja suurettevõtteid erinevalt kohtlema? mina arvan, et Äh, seadusandlus äh, ja tööinspektori kontroll äh, peaks olema ka motivaatoriks ka väikestele, keskmise suurusega ettevõtetele tööohutuse valdkonnas midagi ära teha, seetõttu ma arvan, et kahest lähenemist ei ole vaja, aga see on siiski oluline. loomulikult me peame ja siia on kaasatud kõik nii riiklikul kui Euroopa tasandil, me peame püüdma toetada kõige väiksema suurusega ettevõtteid. ma näitasin ühte näidet ka oma ettekandes, see on üks vahend, mida on võimalik internetist väga lihtsalt alla laadida, see ei maksa mitte midagi ja see on väga suureks abiks kõige väiksematele ja väikese suurusega ettevõtetele ja lisaks on veel teisi instrumente ja toetusmeetmeid, mida me saame nendele ettevõtetele anda kui me siin kuuleme sellest, et siin pidevalt räägitakse investeeringutest, eh, siis eh, võib ju arvata, et me teame piisavalt, aga on piisavalt uuringuid, mis näitavad, et tegelikult olukord on teistsugune. Eh, uurimistest räägitakse investeeringute mm, tasuvusest ja meie oma agentuuris eh, oleme juba projektiga ka pikka aega välja tulnud, mille käigus me püüame tuua kokku erinevad metoodikad ja metodoloogiad, mis ka mikro- ja väikese suurusega ettevõtetes oleks kasutatavad selleks, et arvutada, milline on investeeringute tootlikkus. me tahame neid meetodeid võrrelda ning me loodame, et järgnevatel aastatel on võimalik üle-Euroopaline meetod välja töötada selleks, et võimaldada mikro- ja väikese suurusega ettevõtetel oma investeeringuid ehm, uuesti inimesi näha, et nad näeksid, mis nende investeeringutest lõpuks äh, saab. niisiis, ma arvan, et kahest lähenemist ei ole vaja, aga me peame siiski toetama äh, väikese suurusega ettevõtteid ja me peame pakkuma neile vahendada instrumente, millega nad näeksid või mille abil nad näeksid, et tehtud investeeringud tõesti tasuvad ennast ära, aitäh! aitäh! ka härra Mendes Valdesile esitati küsimus mustalt töötamise kohta, palun. jah, aitäh. tegemist on huvitava küsimusega, mida arutati siin ka hommikul, aga samas on tegemist väga keerulise küsimusega. erinevates olukordades tuleb kasutada erinevate tuleb kasutada erinevaid meetmeid, näiteks kontrolli äh, selleks, et tuvastada ebaseaduslikku palga maksmist või siis äh, muid äh, meetmeid, näiteks õhutada inimesi sellest ise teada andma ja nii edasi on traditsioonilised äh, trahvid seotud sellega, et inimesed ei deklareeri oma tulu, aga lisaks on olemas ka positiivsed äh, meetmed, näiteks muuta keskkond selliseks, et inimestel oleks lihtsam äh, deklareerida oma tööalast tulu või isegi anda maksusoodustus neile, kes seda teevad. on selge, et tööd töötulu, töist tulu deklareeritakse rohkem ka siis, kui viia läbi vastavaid äh, kampaaniaid. ma arvan, et kõige olulisem on leida õige tasakaal erinevate meetmete vahel ja viia need äh, meetmed ellu õiges järjekorras ehk siis kõigepealt on mõistlik välja uurida, mis üldse toimub, kaardistada situatsioon ja selles võimegi meie teile anda suurt abi, aitäh! aitäh ka teile! ja nüüd saab sõna ECR-i fraktsiooni liige. suur aitäh teile, ma räägin poola keeles aitäh veel kord. mina tahaksin kõigepealt teiega jagada ühte väga ulatuslikku ideed. mul on olnud võimalik oma riigis vestelda VKE-de esindajatega ja kui ma võrdlen seda, mida nemad räägivad, sellega, mida teie räägite siis tundub mulle, et nende kahe arvamuse vahel on väga suur lõhe. minu riigi reaalsus on küll hoopis midagi muud kui see, mida ma siin kuulen. minu riigi reaalsus tähendab seda, et asjad on halvad ja et me oleme saavutanud vähe edu. ometi räägite teie oma agentuuride tegevusest teie agentuure kajastatakse üldiselt väga positiivselt. me oleme nüüd kuulnud, et teil on palju konverentse, viite läbi erinevaid uuringuid, teil toimuvad töötoad ja nii edasi ja mulle jääb mulje, et teie agentuurid on ka pikka aega tegutsenud, kuid sellest hoolimata peame meie kodumaal võitlema sügava kriisiga. see kriis ei puuduta ainult noori, see puudutab ka eakaid puudutab inimesi, kes on olnud sunnitud koduriigist lahkuma ja kuskil mujal otsima oma õnne. kas teid, kes te töötate sellistes agentuurides, ei, ei äh, ängista selline olukord? kas te viite mõnikord läbi ka mõne siseauditi? kas te mõtlete üldse nendele küsimustele? sest on selge, et äh, oma töös oma tööga ei saa te muidugi kriisi täielikult ohjata, te ei saa neid tagajärgi teha olematuks, aga mõnes riigis te saaksite ikkagi olukorda parandada, sest mõnda olukorda on töötuse määr eriti rängalt tabanud ja äh, see kõrge töötuse määr püsib neis riikides juba mõnda aega. Te rääkisite siin Saksamaast ja Austriast ja sellest, kui edukad need riigid on või vähemalt, äh, et nad on suhtelisel skaalal edukad aga see tegelikult ei tule ju nende haridussüsteemist, vaid sellest, et nende majandus on lihtsalt paremas korras ja tugevam. aga teiste riikide majandused on nõrgad. võib-olla siis tõesti ainult võib-olla peaksid teie agentuurid tegelema millegi muuga? võib-olla kriisi ajal peaksite te olema otsusekindlamad? ma ei tea, kes tahaks oma ängistusest teiega rääkida. Teie tahate? kui me räägime siin ängistusest või sellest, kuidas sellega toime tulla, siis näib, et meil on kandidaat, kes soovib vastata jah, ma ei räägi, ma ei hakka rääkima ängistusest, aga ma toon ühe näite. muidugi on võimalik ette kujutada, et tervise ja tervishoiu ja ohutustingimustega nii väga ei tegelda, kui me räägime ennekõike majanduslikust ellujäämisest. meil on mitmeid ettevõt-, ettevõtteid, kes tahavad oma eelarvet kärpida, sest nad on selleks sunnitud. aga ma tahaksin ikkagi tuua ühe positiivse näite. nagu ma ütlesin juba enne, me korraldame kaks aastat äh, koos ko,, kaks aastat kestvat kampaaniat äh, väga spetsiifilistel teemadel. siis me jagame välja ka infomaterjalid äh, muuhulgas ettevõtetele ja need koostatakse kahekümne viies keeles. Need meetmed on suunatud ka eraldi mikroettevõtetele ja VKE-dele ning nagu te teate, meie agentuur esindab kahtekümmet kaheksat riiki me saame palju tagasisidet, eriti riikidelt, mis kannatavad majanduskriisi all. ja nad ütlevad, et kui meie ei korraldaks neid kaheaastaseid kampaaniaid, ei annaks informatsiooni, ei annaks äh, äh, veebipõhiseid meetodeid, ei annaks abi, siis ei juhtuks üldse mitte midagi. küsimus ei ole Saksamaas ja Austrias või Hollandis. Äh, nemad ei küsi meie käest midagi. võib-olla ka Põhjamaad ei pöördu meie poole. aga riigid, kus olukord on halvem, pöörduvad küll ja nemad saavad meie tööst ka kasu kui nüüd mõelda nendele riikidele, mille olukord on parem, näiteks Saksamaa, Austria või Põhjamaad, siis nende käest palume me seda, et nemad annaksid head eeskuju ja et nad äh, aitaksid meid äh, meie äh, EU OSHA võrgustikus, et nad osaleksid sotsiaalses dialoogis, sellepärast et nende riikide hulgas on ka selliseid Äh, mis ei ole suutelised astuma iseseisvalt funktsionaalsesse, funktsioneerivasse sotsiaalsesse dialoogi. nii et jah, ma olen nõus, et majanduskriis on andnud Euroopale tugeva hoobi, aga meie kampaania näitab, et meil on võimalik äh, toetada ja abistada eriti neid riike, mis on kõige suurema surve all. aitäh! Uh, thank you! aitäh ka teile! ma näen, nüüd äh, siin veel ainult Jean Lambertit, kes ei ole küsimust esitanud. viimane koordinaator. kas sa soovid sõna, kui ei, siis on meil veel sõnasoovijaid. Äh, jah. vabandust, ma pidin praegu tegelema sellega, et Ühendkuningriik väidetavalt luurab kliimakonverentsidel. aga nüüd siis asja juurde. ma tahaksin tulla tagasi sama küsimuse juurde, mis just praegu esitati, et inimesed lähevad oma riigist ära kuskile mujale, sest seal on parem ja otsivad siis seal tööd. me hakkame praegu üle vaatama Euroopa Liidu sinist kaarti ja teisi rändepoliitika vahendeid, mis meil on ning me teame, et meil on olemas ka selline agentuur, mis töötab äh, väljaspool Euroopa Liitu ja mis on minevikus esitanud suurepäraseid raporteid Euroopa Liidu perspektiivide ja väljavaadete kohta. mis on justkui öelnud, milline võiks olla meie saatus, kas te saaksite sellest äh, rääkida paari sõnaga lähemalt? Thank you very much for aitäh selle küsimuse eest. tõepoolest, me töötame juba aastaid tööjõu liikuvuse küsimusega. ja oleme tähele pannud kõigi riikide puhul seda, et toimub põhja-lõuna ja lõuna-põhjasuunaline liikumine, aga ka lõuna-lõunasuunaline. mida see tähendab? me oleme harjunud sellega, et Vahemere lõunakaldalt tulevad inimesed põhjakaldale, aga lisaks sellele lähevad, lähevad paljud Vahemere lõuna, lõunakalda elanikud ka äh, Pärsia lahe riikidesse. ja siis on veel Ida-Euroopa küsimus Ida-Euroopa riikidest lähevad ära ennekõike kvalifitseeritud töötajad, paljud lähevad Venemaale seda äh, keeleküsimuse tõttu, aga üldise tähelepanekuna võib veel öelda seda, et äh, need, kes on väga kvalifitseeritud, need võib-olla ei valigi esimese asjana Euroopat. muidugi on ka erandeid, aga me räägime üldistest fenomenidest praegu. teisest küljest tuleb tõdeda, et on ka tsirkulaarne ränne või ringränne seda küsimust me ilmselt selles komisjonis selgeks rääkida ei saa, aga üldiselt äh, teeb igaüks otsuse kuskile kolida isiklikel põhjustel, näiteks äh, sellepärast, et ta tahab mujal tööd otsida või ka mujal õppida, aga õppimist me siin praegu nii väga ei äh, aruta. kui inimene läheb teise riiki tööle, siis tegelikult ei taha ta ei taha ta sinna igaveseks jääda, aga kui ta otsustab koju minna, siis võib teda tihti tabada see, et talle heitetakse ette, teda mõistetakse hukka selle eest, et ta ei saanud oma koduriigis vahepeal hakkama. nii et äh, me peame seda küsimust edasi arutama ja seda arutatakse erinevate rändebüroodega, erinevate öö, ähm, keskustega, mis rändeküsimust arutavad. me peame keskenduma ka sellele, mis toimub enne seda, kui inimene võtab vastu otsuse kuskile äh, mujale kolida. tähtis on tagada, et äh, ränne toimuks ainult seaduslikult ja et äh, teistes riikides tunnustataks neid kvalifikatsioone, mis inimestel on. vastuvõturiik peaks saama samuti hinnata isiku oskusi või kvalifikatsioone, sest lõppude lõpuks me oleme kõik inimesed, aga kui inimene tahab tagasi kolida koduriiki, siis koduriigil peaks samuti olema mingisugune süsteem, mille alusel tunnustatakse neid äh, kvalifikatsioone või oskusi, mis isik on vahepeal omandanud. see ei pea tähendama, äh, see võib tähendada, et inimesele antakse koguni uus diplom, aga teisest küljest toob see kaasa äh, ka äh, tugeva korruptsiooni ja pettuse ohu, sest inimestel võidakse hakata andma diplomeid, inimestel võidakse hakata müüma diplomeid oskuste eest, mida neil tegelikult ei ole ja sellepärast peame me kindlasti tagama, et riikides oleks selline hariduse ja väljaõppesüsteem, mis tõepoolest suudab tagada oskuste äh, läbipaistva ja tõhusa hindamise ja et äh, seda hindamist saadaks siis ka mingi sertifikaat. aga see süsteem peab tõesti olema läbipaistev ja arusaadav kõigile, kes selle süsteemi vastu huvi tunnevad. sellega me tegeleme ja teeme seda tööd koos komisjoni teenustega, erinevate talitustega ja äh, ka koos mõndade liikmesriikidega, mida Euroopa sisene rändeküsimus eriti tugevalt puudutab aga meie sõnum jääb ikka samaks, üldiselt ei taha talendid olla Euroopas, vaid lähevad mujale. suur aitäh, annan nüüd sõna proua Maran Šatjane, palun. aitäh, aitäh kõigile sõnavõtjatele nende väga huvitavate ettekannete eest Need puudutasid erinevaid ameteid ja nende tehtavaid uuringuid. Äh, mul on üks äh, tähelepanek ja äh, konstanteering ja siis ka küsimus. konstanteering kõigepealt, me räägime väga palju kvalifikatsioonidest, aga me unustame ära, kui paljud on need, palju on neid, kes ilma kvalifikatsioonita koolist lahkuvad ning noorte Äh, tööpuuduse kontekstis on nendel inimestel just kõige suurem äh, risk töötuks jääda. niisiis äh, koolilõpetajad, kellel, koolist lahkujad, kellel ei ole mingeid kvalifikatsiooni, ma ei räägi siin üleüldse kutsehariduse puudumisest, ma räägin, neil ei ole ka tihtipeale põhiharidust ning liikmesriigid peaksid tegema palju rohkem ja võib-olla seadma küsimärgi alla ka nende selle algõpetuse kontseptsiooni, sest et tõepoolest nendel inimestel on väga raske kohaneda haridussüsteemiga niisiis, mida saaks teha selleks, et äh, liikmesriigid hakkaksid äh, võitlema selle vastu, et inimesed lihtsalt ilma kvalifikatsioonita koolist ei lahtuks, sellepärast et äh, see on üks kõige olulisemaid probleeme, mis meil praegu on. nüüd minu tähelepanek. mina olen väga palju teinud koostööd kõigi teie ametitega ning iseäranis Sedefopiga, mis puudutab tööhõive prognoose Äh, uusi töökohti, äh, uusi pädevusi. ma arvan, et äh, ühelt poolt on oluline, et meil oleksid sellised prognoosid, aga ei maksa arvata, et me suudame panna võrdusmärgi koolituse ja prognooside vahele, sellepärast et koolituse aeg ei ole ju see aeg, kui inimene töötab ning Äh, see latentsusperiood on äh, palju väiksem, niisiis äh, millised on need soovitused, mida te liikmesriikidele teeksite selleks, et nad saaksid aktiveerida nei- või saaksid rohkem arvestada nende prognoosidega ja nüüd küsimus. kuhu me oleme teie analüüside ja nägemuste põhjal tänaseks jõudnud äh, Äh, siis inimeste koolitamisel just nimelt nende pädevuste järgi ja mitte sisu järgi ning äh, kuidas on lugu nende äh, ekspertteadmistega. me oleme sellest väga pikka aega kõnelenud, me ootame endiselt tulemusi. ma näen, et meie endine esimees härra Anderson on siin peaaegu kolme mandaadi jooksul, me oleme nende oskusteadmise valideerimisega tegelenud ning mitte midagi ei ole tulnud. minu arvates on see asi siiski äärmiselt oluline, sest et inimeste kutsealane liikumine äh, selleks on vaja seda kogemuste valideerimist, sellepärast äh, äh, muidu räägime ainult ikkagi akadeemilisest haridusest ja kõik. ja kolmas küsimus, milline on kriisi mõju elukestvale õppele, sellepärast et me teame, et hetkel, kus ettevõtted, eh, VKE-d, suured ettevõtted eh, on surve all eh, majanduskriisi tõttu, elukestev õpe on takerdunud Fernandes Mr Menendez Valdes, who will answer the question. härra ähm, Valdes vastab küsimusele, ei siiski. Okay. Mm, vabandust, ütleb proua esinaine härra Kaleha siiski. suur aitäh nende küsimuste eest. ma arvan, et te olete tabanud naelapea pihta, kui te rääkisite äh, Äh, sellest neljast olulisest teemast, äh, mille ma siit välja korjasin. Äh, me tõesti tahame, et oleks rohkem inimesi, kes oleks valmis tööle asuma. esimene teema, mille te tõstatasite, on see, mis puudutab äh, Ehm, äh, algharidust ja õpet. see, mis toimub äh, varastel aastatel, on minu arvates väga oluline. loomulikult on meil siin lähimuspõhimõte, mille kohaselt äh, on iga liikmesriik iseseisev haridusvaldkonda reguleerima ja korraldama, aga ärgem unustagem, nagu ma alati armastan öelda, et kui inimesed kutseõppesse satuvad, siis mina äh, kutsun neid sageli äh, põhihariduse ohvriteks, kui nad ei oma, ei ole omandanud põhioskusi, kui nad ei oska lugeda, kirjutada, kui nende ideaalsed teadmised on nõrgad, kui nad ei oska rääkida mõnda muud Euroopa Liidu keelt, poolt. Nad on äh, üksteist aastat veetnud põhi- ja keskkoolis ja neil ei ole selle tulemusena mitte midagi ette näidata, see on väga tõsine probleem ja sellest me peamegi alustama, äh, selle asemel, et keskenduda sellele, kuidas äh, kutseõpe saaks Ehm, tegeleda nende nii-öelda ehm, põhi- ja keskhariduse ohvritega. Ehm, see on teema, millesse me peame väga tõsiselt suhtuma. me peame tegelema varaste koolist lahkujatega, neid saab olema ka tulevikus. tegemist on rahulolematute noorte inimestega, kes tahavad töötada. Nad töötavad siis ja lähevad paari aasta pärast tagasi õppesse, aga neil ei ole mingeid, mingeid oskusi. ja prognooside tegemine on väga oluline, et teatud määral, sest et kui tahta koolitada, siis ei saa ära oodata mm, alati neid prognoose ja nendel ei ole võimalik alati täielikult toetuda. kuid loomulikult mm, meie jaoks on prognooside koostamine väga oluliseks valdkonnaks ja mm, väga palju teadusuuringuid tehakse selleks, et täiendada neid oskusi, millega prognoose, prognoose teha, kuid Äh, meie uksele üks koma neli miljonit noort inimest, kellel ei ole töökohti, aga samas on väga palju töökohti saadaval, kuidas me saame need töökoha otsijad ja töökohad omavahel kokku viia, me ei saa oodata kümmet aastat või isegi kümmet päeva, sellepärast et hommikuti ärkavad inimesed üles ja neil ei ole mitte kusagile minna. Neil ei ole tööd, mida teha ja see on probleemiks minu arvates ja nüüd eh, võttes arvesse seda, mida meie Poola kolleeg ütles mõned hetked tagasi, siis jah, see on tõesti frustreeriv, aga samas on ka eh, suureks väljakutseks eh, vaadata seda, kuidas me suudame tegeleda konkreetsete küsimustega, kuidas oleks võimalik liikuda edasi selliselt, et keskmiseks oleks Euroopa kodanik ja kuidas me mõistaksime seda, millised on kohaliku ja riikliku tasandi probleemid, sest et alati on lisaks probleemidele olemas ka lahendused Äh, ja äh, kas meie seda kõike agentuurina suudame teha, me proovime äh, liikuda nüüd liikmesriikidele lähemale. üks näide, näiteks need ülevaated, mida me teeme praktikakohtade küsimuses. Ehm, järgmisel aastal on meil neli riiki, kellele me keskendume, see on edasiminek praegusega võrreldes. me peame vaatama seda, kuidas on võimalik praktikakohtadega seotud parandada, kuidas on võimalik parandada standardeid, kuidas on võimalik rohkem inimesi suunata sinna. ja loomulikult kriisi mõjuks on olnud see, et paljud meie äh, töötajad ei taha minna õppesse ja ei taha koolitusi saada. kui õpe ja koolitused ei ole atraktiivsed, siis on probleem veelgi suurem. kui see, millest teie rääkisite, ei ole paigas, siis see on veel lisaprobleemiks. üheks huvitavaks aspektiks on see, et aastal kaks tuhat kuusteist ajakohastame me koos komisjoniga äh, Ähm, äh, formaalse ja mitteformaalse õppe hindamise süsteemi, äh, see puudutab kolmekümmet kahte riiki, see on midagi väga positiivset äh, minu arvates. aga kas see jõuab kogu süsteemini, kui paljud noored on nii-öelda pantvangis, teie olete vist päris Prantsusmaalt, kas pole nii? Prantsusmaal on väga selge näide, kuidas valideerimine peaks aset leidma Äh, ja see on mudel, millele peaks tuginema, me ei räägi siin ulmest. Äh, Euroopa instrumentide rakendamine on minu arvates väga oluliseks küsimuseks mõned liikmesriigid võtavad seda valdkonda tõsiselt, teised liikmesriigid aga veavad jalgu järel, kui me räägime reformidest kutseõppe valdkonnas. sama kehtib tegelikult ka ülikoolide ja kõrghariduse kohta. Ähm, aga samas seal on ähm, reformid toimunud kiiremini. Äh, enamik kutseõppe Äh, instrumente kasutatakse kõrghariduse valdkonnas, aga mitte kutseõppe valdkonnas ja seetõttu on äh, suureks väljakutseks see, kuidas jõuda nende madalamate tasanditeni, kus kutseõpe ja täiendkoolitus aset leiab. Äh, me räägime Äh, üle poolest miljonist kutseõppeasutusest üle kogu Euroopa ja see on suur väljakutse, aga see on meie jaoks oluline väljakutse, kui me tahame väljendada, vähendada nende inimeste hulka, kes liigselt varakoolist lahkuvad ja kui me tahame tõesti äh, julgustada elukestvat õpet. suur aitäh ja nüüd äh, annan sõna härra Marina Epintole. suur aitäh, austatud kolleegid, austatud külalised ma tahaksin siinkohal sõna võtta ja teile öelda seda, et inimeste tööd vaadatakse konkurentsivõime kontekstis, majanduskasvu faktori kontekstis kasumlikkuse kontekstis ja Euroopas äh, on olukord selline, et inimlikud väärtused lähevad kaotsi ja kõik on allutatud majanduslikule kasule ja see, mida teie oma asutuste ja agentuuridega teha saate ära eh, selleks, et eh, töövõtja eh, saaks ennast inimesena sotsiaalvaldkonnas ka realiseerida, on väga oluline see puudutab äh, ka töötingimusi, võrdõiguslikkust, äh, võrdsust, äh, naiste ja meeste vahelist võrdsust. minu koduriigis näiteks on naised olnud süstemaatiliselt tõrjutud teatud töökohtadelt ainult seetõttu, et nad on naised või siis on olnud rasedad. ja üks äh, suurim Portugali erapank, isegi kõige suurem Portugali erapank aastakümneid jättis naisi kõrvale, ta ei palganud naisi sellepärast, et nad võivad mingil hetkel lapseootele jääda. ja endiselt on äh, veel sellise mõtteviisi äh, jäänukeid äh, võimalik näha ja naised peavad sageli otsustama, kas nad saavad lapse või siis tahavad tööd teha Äh, naistel on õigused olla ema, saada lapsi, aga samas on neil ka õigus tööd teha. Äh, sellised probleemid on minu koduriigis, aga ma arvan, et need on ka igal pool ja mina tahaksin teada, mida teie saaksite ära teha selleks, et äh, selline arvamus muutuks, et selline muudatus mõtteviisis aset leiaks, eriti just praegusel ajahetkel suur aitäh ja annan nüüd äh, sõna äh, kahele viimasele inimesele minu kõnede nimekirjas, kes soovivad oma küsimused esitada ja pärast seda on äh, võimalus siis teil nendele küsimustele vastata. kõigepealt saab sõna härra Lopes ja siis härra Anderson ah,. siiski kolmas küsimuse esitaja ka. aga palun tehke lühidalt, kõigepealt saab sõna härra Lopes suur aitäh nende ettekannete eest. ma tahaksin omalt poolt teha ühe märkuse ja esitada ka ühe küsimuse. ma tahaksin kõnelda härra Kalehha panusest, see oli väga huvitav, seal räägiti tehnilisest koolitusest ja sellest, kuidas see kõik mõjutab tööturgu. minu koduriigis Hispaanias näiteks on äh, tööpuuduse määrad väga kõrged, äh, olukord on lausa skandaalne. aga äh, varasemalt on meil olnud väga palju üliõpilasi, rohkem isegi kui Saksamaal, aga probleemiks on meil see, et meil puuduvad tehnilised oskused ja tehnilised koolitused, tehniline õpe ja me oleme pidanud äh, looma silla äh, tööturu ja tehniliste oskuste ja õppe vahel. lisaks sellele äh, tööturg ei julgusta tehnilist arengut, tehnilist koolitust. meil Äh, on rannikupiirkondades, piirkondades rohkem koolist lahkujaid kui äh, riigi keskosas ja me püüame saata välja koolitussektorile sõnumeid äh, sellega seoses. ja minu küsimus seoses selle väga huvitava sõnavõtuga, millega esines härra Menendez, on selline, mis puudutab Äh, seda, mis on seotud äh, avaliku aruteluga struktuurireformide valdkonnas Euroopas. ma tahaksin teada, kui riskantsed võivad sellised reformid olla teatud tööturgude jaoks, sest mõnikord äh, on olukord olnud selline, et kollektiivläbirääkimiste roll on nõrgenenud, palgad on langenud teatud siseste muutuste tõttu ja tööturud on palju hapramaks ja ebakindlamaks muutunud. see äh, kõik puudutab arutelu, mis on viimase kolme aasta jooksul aset leidnud. aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna küsimuse esitamiseks proua Sidnanska. suur aitäh! Äh, ma teen lühidalt, mul on tegelikult kaks küsimust, ma tahaksin äh, külaliste käest küsida, milliseid äh, konkreetseid instrumente tahaksite kasutada selleks, et formaalne ja mitteformaalne haridus tunnustatud saaks. me räägime siin kvaliteedigarantiidest ja tunnustamisest ja nüüd teine küsimus kuidas peaks teie töö ja analüüside kontekstis seda lahendama? täna on väga raske öelda seda, millised ametid ja oskused kahekümne aasta pärast vajalikud on ja nõutud on. kui me kakskümmend aastat ajas tagasi vaatame, siis teadlased ja eksperdid ei osanud aimata, millised ametid täna aktuaalsed on kuidas teie eh, neid küsimusi lahendate, nimelt seda, et meie ei suuda ette aimata seda, mida meie lapsed kahekümne aasta pärast tegema hakkavad, aitäh. suur aitäh, härra Jan Anderson viimase küsimuse esitajana. Eh, ta ei ole küll Euroopa Parlamendi saadik enam, kuid eh, omal ajal oli ta selle komisjoni esimees. palun, härra Anderson. ja suur aitäh, suur aitäh, mul on väga hea meel siin tagasi olla ja ma näen siin mõningaid nägusid, mida, keda ma juba tunnen, aga väga palju uusi saadikuid on siin ka. ma ei taha tegelikult esitada küsimusi te,, seda teete teie saadikutena, aga ma tahaksin natukene mõtiskleda selle arutelu üle. ma arvan, et parlament on väga oluline Teie olete otsustajad ja sageli ka seadusandjad ja selleks, et olla otsustaja, peate te omama ka teadmisi, muidu ei ole võimalik õigeid otsuseid langetada. ja siin on kohal neli erinevat agentuuri, kes esindavad väga suurt ekspertteadmiste hulka ja seda saate kasutada ära enne, kui te otsuseid langetate. ja ma olen kohtunud kõigi nende esindajatega ja ma olen nüüd seotud ka ühega nendest agentuuridest kõik nendest, kõik need agentuurid on seotud tööturuga ja ka tööhõive valdkonnaga. Te teate, et Euroopa väljakutsed on seotud just tööhõivega, tööpuudusega, liiga suurte tööpuuduse määradega. mina usun, et et äh, üks äh, võtmetähtsusega asju on siin äh, haridus, mitte küll ainus, aga siiski algharidus, põhiharidus ja loomulikult ka elukestev õpe. oma riigi põhjal, mina olen pärit Rootsist, näen ma seda ja ma arvan, et see kehtib kõik, enamike riikide puhul, et kui vaadata tänaseid noori Eh, siis eh, tööpuuduse määrad on tõesti kõrged, aga kui võrrelda eh, neid noori, kellel on haridus, nende noortega, kellel ei ole haridust, siis siin tuleb välja suur vahe. mitte kõik haridus ei ole hea, kuid enamus hariduses siiski me peame tagama rohkema hariduse, kuid see haridus peab olema ka hea kvaliteediga. Äh, väga suureks probleemiks on just need noored, kellel ei ole haridust äh, või kellel haridustasa praktiliselt puudub. niisiis, äh, haridus on tegelikult seotud ka töötervishoiu ja tööohutusega ja tööturutingimustega. Euroopa ei suuda kunagi võistelda halva haridussüsteemiga või halbade tingimustega tööturul või palk, äh, halbade palkadega. me peame tagama, et meie haridussüsteem oleks maailma parim. meie palgad peaksid olema äh, kõrged ja meie tööohutuse, töötervishoiu valdkond peaks olema väga hea. ja need valdkonnad on kõik omavahel seotud, sellepärast et hästi haritud inimesed äh, Äh, nõuavad ka teatud asju tööturult äh, palgaga seonduvalt, äh, tööohutuse ja töötervishoiuga seonduvalt. kõik need agentuurid on omavahel seotud ja nad on olulised. ma arvan, et te peaksite neid agentuure ära kasutama enne, kui te otsuseid langetate, selleks et te peate kontakteeruma nende agentuuridega äh, ja te ei tohi piirduda ainult äh, nende ärakuulamisega kord või kaks aastas, kui nad siia tulevad. Te peaksite nendesse asutustesse ka kohale minema äh, selleks, et saada uut infot selle kohta, millega nad tegelevad. ja seda sellepärast, et nad on kõik eksperdid oma valdkondades. mina ise ka olen nüüd üks kolmest sõltumatust eksperdist, kelle teie parlamendina olete määranud ETF juhatusse. ma arvan, et te peaksite ära kasutama nii mind kui minu kahte kolleegi Te küsige minu telefoninumber ja emaili aadress ja mina saan teid aidata sest mõnikord äh, tahame ka meie teada, milline on seis eelarvega, milline on seis agentuuridega, mis nendest saama hakkab. ja seetõttu on dialoog väga hea äh, kui teie meid kolme eksperti ametisse nimetate, siis äh, selles kontekstis meil tõesti peaks olema omavaheline kontakt. ETS-i juhatuses on komisjon, lisaks iga liikmesriik ning lisaks sellele ka kolm sõltumatut eksperti, kelle teie olete määranud. ja eh, meil peaksid olema need pidevad kontaktid selleks, et asju teineteisega arutada. Eh, viimane teema eh, on seotud ETF-i ja rändega meil toimub ka ränne Euroopa Liidu siseselt, aga lisaks sellele äh, liigub ränne ka Euroopa Liidust väljaspoolt äh, Euroopa Liidu sisse ja tulevikus näeme seda järjest rohkem. Äh, need inimesed, kes arvavad, et me võime piirid sulgeda, ei mõista tulevikku. me elame avatud maailmas ja Eh, see ei ole ainult eh, probleemiks eh, ja selle kõigega on seotud ka probleeme, aga lisaks sellega on sellega seotud väljakutseid ja ka suuri võimalusi, kui me rändest räägime. see on seotud ka sellega, mida minu kolleeg ütles, kui ta rääkis sellest, kuidas me paremini saaksime valideerida ja tunnustada nende inimeste pädevusi, kes väljastpoolt Euroopa Liitu siia tulevad. meil on demograafilised trendid olemas, me Eh, ja me teame, millised nad on, meil on rohkem inimesi tulevikus vaja sotsiaalsüsteemide ülalpidamiseks, meil on vaja, et Euroopa Liidu väljastpoolt tuleks meie juurde rohkem inimesi. Eh, sidugem need inimesed siis meie haridussüsteemiga, kasutagem ära nende eh, teadmised ma tõesti palun, et äh, meie kontaktid oleks paremad parlamendiga, ma äh, pean ütlema, et äh, aastad, mil ma siin parlamendis olin, olid minu parimad aastad, ma hindan seda väga kõrgelt, kuid mul on nüüd väga hea meel olla ka nüüd üks sõltumatutest ekspertidest ja ma tõesti tahan teiega pidevas kontaktis olla. suur aitäh, Jan Anderson, teile ja annan nüüd äh, sõna siin äh, istujatele, teil kõigil on kolm minutit äh, selleks, et arutelu lõpetada. ja te võite siis rääkida ka sellest, kui mõni teie kolleeg on midagi rääkimata jätnud, palun. aitäh nende huvitavate küsimuste eest. Portugalist pärit saadik Äh, tõstatas tööjõu tähenduse ja töö tähenduse teema, see on tõesti äh, üks teema, mis on ka meie tegevuse keskmes. Äh, meil on palju täidusuuringuid, kus tugineme Euroopa ettevõtetes toimuvale ja mõtle, me peame silmas siis sellist süsteemi, kust kõik võidavad ettevõte on tõhus ja konkurentsivõimeline ja samas ka inimeste sõbralik ja kõigil nende meetodiga ei ole ka, ei kaasne kulusid, pigem on asi töötajate autonoomias, nende osaluses selles, et nad äh, saaksid oma oskusi kasutada ja arendada. Äh, sellega ei kaasne mitte mingisuguseid kulusid Äh, on väga palju organisatsioone, kes äh, üritavad siis just äh, levitada kogemusi selles vallas. me peame loomulikult tegema ka sellise küsimusega, et kui oluline on siis näiteks naiste tööturul osalemise suurendamine. mis puudutab härra Lopese öeldud, siis vastan hispaania keeles. Te esitasite terve rea küsimusi Eh, info roll tööturul on väga oluline ligemale, eh, ligemale kuuskümmend viis protsenti on korrelatsioon nende vahe, õpilaste vahel, kes eh, saavad pärast õpingute lõppu töökoha ja nende vahel, kellel endiselt ka aasta hiljem ei ole püsivat töökohta siis tööturureformi ja kollektiivseid palgaläbirääkimisi puudutavad küsimused, jah, äh, loomulikult äh, hetkel on kõik väga suurte väljakutsete ees ning meie ülesanne on luua töökohti, luua selliseid tingimusi, mis võimaldavad töökohtade loomist, nii et, et me peame olema teadlikud sellest, et nende töökohtade kvaliteet on samuti oluline Eh, nii et, et need tingimused, milles me täna töötame, oleksid ka tulevikus jätkusuutlikud ning inimesi ei sunnita varakult tööturult lahkuma. me peame eh, silmas pidama ka neid eesmärke, mis meil on tööhõive määra vallas ja tege-, tegelema meie ees seisvate väljakutsetega. ja eh, Äh, konkurents ja ko globaalne konkurents. Äh, see on ka üks äh, teema, mida me uurime. me oleme läbi viinud Euroopa töötingimuste uuringu kolmekümne kolmes riigis ja meil on ILO-ga koostöös valmis kaasata näiteks ka Hiina, võtame ÜRO-ga ka ühendust, et saada statistilisi andmeid ka teise riikide kohta. väga oluline on, et Euroopa Liit teaks, mis tingimustes ta teistega konkureerib, aitäh ja nüüd härra Kaleha, palun. aitäh nende küsimuste eest. kolme minutiga ei ole mul teile otseseid lahendusi välja pakkuda, aga lisaks sellele, mida kolleeg juba ütles, võin teile öelda, et üks suurimaid saavutusi, mis komisjonil viimase kümne aasta jooksul on, on see, et me oleme äh, pööranud tähelepanu siis äh, võrdsuse põhimõttele kõrghariduse ja kutseõppe vahel sellised riigid nagu Hispaania, minu kodumaa ja Itaalia on äh, loomulikult sattunud väga äh, suure surve alla, inimesed tahavad, et nende lapsed lähevad äh, ülikooli, sõltumata sellest, mida töökord tahab. ühel päeval inimene saab antropoloogiks ja kodus korraldatakse suur pidu selleks puhuks, aga järgmisel päeval tööd ei ole nii et, et miks ei peaks suhted tööturu ja haridussüsteemi vahel olema palju tihedamad, sellele tuleb tähelepanu pöörata. tööturu, tööturg peaks olema nähe, nä, lähemal ja nähtavamal nii vara kui võimalik, ma ei ütleks küll, et algkoolis, mõned küll juba viitasid sellele, aga juba algharidus peaks olema kui esimene samm tööturu suunas Äh, mida tegelikult on vaja ja millele ka tõendid viitavad. Äh, meil on vaja inimesi, kes äh, on valmis kuueteist, kaheksateist aastaselt elukestvaks õppuseks, neil on vaja transversaalseid oskusi, neil on vaja oskusi sõltumata sellest, mida nad tulevikus hakkavad tegema. kas keegi on autojuht või professor, inimesel on sellised baasoskused, mis võimaldavad neil tehnoloogiat kasutada, sellepärast et tehnoloogia on see, millest tänapäev sõltub ja äh, homne veelgi rohkem. ja just nimelt see oskus äh, äh, aitab meil siis muuta oma tööjõudu konkurentsivõimeliseks. prognoosid loomulikult näitavad, et järgmise kümne aasta ja mitte kahekümne aasta jooksul on meil vaja just selliseid keskkvalifikatsioone, selliseid kvalifika-, sellist kvalifikatsiooni, mis ei ole tingimata ülikoolikraad. kuidas veenda vanemaid, et lapsed kümne-viieteistkümne aasta pärast ei vaja mitte ülikoolikraadi, vaid äh, hoopis kutsetunnistust? ja seda on väga raske, avalikult selliseid asju öelda ei saa aga kui meil õnnestub avaldada survet, mõned teist on rääkinud äh, äh, ametliku ja mitteametliku õppe valideerimisest, jah, see on soovitus aastast kaks tuhat kaksteist, me teame, mida tuleb teha. me peame äh, tugevdama oma sektoripõhiseid oskusi, me peame kaasama äh, tööandjad ja töövõtjad ning äh, Eh, need oskused, mis turul juba olemas on ja millel ei ole eh, väärtust, muutke need eh, väärtuslikeks oskusteks. loomulikult see nimekiri on väga pikk ja sellega ma praegu lõpetan, sest minu kolm minutit on läbi. proua Stedlatšik järgmisena. aitäh. mina tahaksin omalt poolt ka üht-teist lisada, üsna palju on juba küll ära öeldud. tuleksin tagasi Eh, selle projekti juurde, mida me Euroopa Parlamendi jaoks praegu läbi viime. Eh, see tähendab, et vanemad töötajad ja tööohutus ja töötervishoid. Eh, töötervishoid ja tööohutus on väga oluline, sellepärast et me peame, et inimesed peavad nüüd töötama kauem ja püsima ka terved ja samas, äh, nagu juba siin öeldud, tuleb hoolitseda ka noorte eest, ka noored peavad äh, teadma, millised on ohud, peavad äh, teadma, kuidas tagada iseenda ohutus, kui oluline on alustada nii varakult kui võimalik ning näiteks üks meie teavitusvahenditest, mida me kasutame, on selline vahendite komplekt äh, õpetajatele, mille abil siis saab äh, rääkida lastele siis tervisest ja ohtudest ja õpetada neid omaenda tervise eest hoolt kandma. mis puudutab elukestvat õpet, siis nagu ma ütlesin, selles projektis, mille me oleme käivitanud, me oleme selle käivitanud koos välislepingu poolega ja selles elukestev õpe loomulikult mängib väga äh, head, äh, olulist rolli ja me kogume loomulikult äh, kogemusi teistest riikidest ja me näeme, et need ettevõtted, mis on majanduslikus mõttes edukad, need nii-öelda nutiettevõtted, need ettevõtted jätk-, ei, ei lõpeta töötajate koolitamist kuskil neljakümne viie aastaselt, vaid jätkavad töötajate koolitamist kuni pensionieani. Saksamaa autotootjad näiteks on hea näide. seal on äh, näiteks pakkumisi töötajatele, et nad jääksid tööle kuni seitsmekümnenda eluaastani ning äh, nad saavad selle äh, jooksul ka pidevat koolitust ja see loomulikult suurendab nende töö saamise võimalust ja konkurentsivõimet Äh, loomulikult äh, me peame ka tööohutusele ja töötervishoiule keskenduma, me peame keskenduma tekkivatele ja uutele ohtudele, äh, näiteks psühhosotsiaalsed ohud, see on praegu väga tõsine, ja samuti lihase ja luustikusüsteemi haigused, need on ka kutsehaiguste hulgal praegu väga olulisel kohal. niisiis lihas ja, ja luustiku äh, haigused on ka midagi, millega peame tegelema ning äh, vaatama, kuidas äh, selliseid haigusi ära hoida. ning lõpetuseks äh, paljud ettevõtted otsivad viise, kuidas riiklikul tasandil või sektori tasandil Äh, siis äh, sisserändajad võiksid saada abi äh, just nimelt töö, tervishoiu, töö ohutuse tingimustes ja meie oleme valmis edastama palju rohkem infot ja niisiis kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist on meil selles vallas ka programmid plaanis, aitäh! ja proua Serban järgmisena, aitäh! Eh, siin on täna tõesti juba väga palju kõneldud, eh, tahaksin tänada neid eh, komisjoni liikmeid, kes parlamendi eelmise koosseisu ajal andsid väga suure panuse institutsionaalsetele arengutele nendes partnerriikides, millega ETF koostööd teeb ja ma tõesti loodan, et selline koostöö jätkub, sest kui me räägime sellele, mida partnerriigid teevad, kui räägime sellest, kuidas nad üritavad oma demokraatiat luua, siis neil on vaja parlamenti. loomulikult nad ise otsustavad, kuidas nad seda institutsiooni hüüavad. aga meie üllatuseks ja just nimelt Araabia äh, riikides me avastasime, et ainult ühes riigis äh, parlamendis on komisjon, mis tööhõivega tegeleb. nii et, et äh, oleks väga hea, kui me, me räägime siin erinevatest parlamentidevahelistest delegatsioonidest Eh, siis peaksime osutama abi just ka nendele riikidele tööhõive vallas just nimelt eh, selleks, et oskuste arendamine oleks nende tegevuskava eh, kavas sees ja et õigusandlus, seadusandlus ei takistaks siis nende eesmärkide saavutamist, aitäh! suur aitäh selle paari tunni eest, mida meile pühendasite ma arvan, et te jätsite väga hea mulje, vähemalt minul jäi sellest kõigest väga hea mulje, ma loodan, et ma ei ole ainuke. me äh, oleme teiega ühenduses, nagu me oleme alati olnud ning nüüd, kus meil on uus komisjon, uue, uued äh, liikmed, kes on teid tundma õppinud äh,, Äh, muutub meie koostöö veelgi tihedamaks ning loomulikult äh, me üritame külastada kõiki ameteid, nii et, et varem või hiljem me tuleme ka teile külla. niisiis äh, suur aitäh panuse eest tänasesse arutellu ja aitäh, et siia tulite järgmine päevakorrapunkt on äh, kuueteistkümnes päevakorrapunkt, see puudutab Venemaa embargot. ja kui ma ei eksi, äh, siis kahekümne neljandal septembril äh, selle komisjoni koordinaatorid otsustasid, et see kuidas Venemaa embargo mõjutab tööhõivet liikmesriikides, on teema, mis peaks olema mõttevahetuse aluseks komisjoniga ning seda, see mõttevahetus nüüd siis toimubki, niisiis kõigepealt annan sõna komisjonile äh,. jah niisiis, ma näen nüüd ka, kus komisjoni esindaja istub, niisiis palun, teil on sõna. aitäh tere õhtust. kahjuks me räägime praegu teemast, mis on vähem meeldiv kui tulevaste põlvede kutseoskuste arendamine. me räägime Venemaa impordikeelust. Euroopa Liidu põllumajandustoodetele ja küsimus on äh, selles, et mis määral või äh, üleütte me võiksime siis kasutada Euroopa Liidu fonde, Euroopa Liidu vahendeid äh, selleks, et vähendada koormust, mis on langenud just nimelt põllumajandussektori õlule. tahaksin meelde tuletada, et Venemaa impordikeeld Euroopa Liidu põllumajandustoodetele on Euroopa Liidu äh, talunikke mõjutanud. Venemaa arvele langeb kümme protsenti Euroopa Liidu põllumajandustoodete äh, äh, väljaveost ja seda siis suur osa põllumajandustoodetest on sellest keelust mõjutatud. meil on, paljudele toodetele on võimalik leida alternatiivseid turustamisvõimalusi, näiteks sealiha läheb nüüd Jaapanisse, Lõuna-Koreasse ja Filipiinidele, aga äh, mitmetes teistes sektorites annab siis nende sanktsioonide mõju ennast veel ikkagi tunda. nii on näiteks lugu puuviljade ja köögiviljadega. Venemaale läks ligemale kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu köögi- ja puuviljadest, nii et, et küsimus on, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, esialgselt see fond äh, loodi siis kahe tuhande kuuendal aastal selleks, et leevendada globaliseerumise negatiivset mõju tööhõivele. Äh, selle fondi äh, tegevusala hiljem laiendati finants- ja majanduskriisile ning Äh, see on leidnud ka määruses kajastamist nii artiklites kaks, lõikudes A ja B. Äh, seal on siis selgelt paika pandud kriisikriteeriumid ja globaliseerumise kriteeriumid. Äh, ma tahaksin samuti selgitada, et globaliseerumisega kohanemise fond ei ole vahend, millest kompenseeritakse sissetuleku kaotust selle fondi eesmärk ei ole selline, vaid pigem nendes valdkondades, kus Äh, leiavad aset suured töötajate koondamised, on eh, selle fondi eesmärk neid töötajaid aidata. nii et, et eh, tegemist ei ole vahendiga, mis kompenseerib saamata jäänud tulu kui vaadata neid kahte kriteeriumit, globaliseerumiskriteeriumeid ja kriisikriteeriumeid, siis kriisikriteeriumid ilmselt antud juhul ei kehti, selles, sellepärast et Äh, need kriteeriumid puudutavad eelkõige käimasolevat majandus- ja finantskriisi, kriis, mis on alanud juba kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa. Äh, äh, Venemaa impordikeeld selle alla ei käi kui nüüd asjale sügavuti lähendada, siis, läheneda, siis kas need sätted artikli kaks lõikes A võiksid kehtida? me räägime siin globaliseerumiskriteeriumitest, mis räägivad muudatustest kauplemismudelites ja turuosa kaotusest. me koos oma õigustalitusega käsitlesime seda teemat sügavamalt ning on selge, et kavatsused ja sõnastus puudutavad globaliseerumist ning turuosa kriteeriumid, turuosa kaotuse kriteeriumid on indikaatorid, mis näitavad, et globaliseerumine on toimunud ning Venemaa keeld ei ole globaliseerumise tulemus juriidilisest, ei juriidilisest ega majanduslikust aspektist, see on lausa vastupidi, tegemist on ühepoolse otsusega, mille käivitas teile ühepoolne otsus äh, keelata siis, tegemist on otsusega keelata import Euroopa Liidust ning seetõttu ei ole globaliseerumise kriteeriumid täidetud tulemus on siis see, et eh, globaliseerumisega kohanemise fondi ei saa kasutada eh, selleks, et leevendada eh, selle keelu mõju põllumajandussektorile. lisaks sellele oleks siis vaja näidata ka et ligemale viissada töökohta ühes või teises regioonis on läinud kaduma ja mitte ainult seda, et tulu on läinud kaduma. et turuosa on läinud kaduma, nii et, et äh, niisiis meie järeldus on selline, et äh, seda fondi antud juhul kasutada ei saa. Euroopa Liit ja komisjon loomulikult on rakendanud mitmeid meetmeid eh, iseäranis eh, põllumajanduspoliitika valdkonnas, eh, aga oleme siis kaalunud ka Euroopa Sotsiaalfondi kasutamist vastavalt sekkumiskriteeriumitele, mis nendel fondidel on. niisiis, see on selle analüüsi tulemus, mille me tegime, tuginedes siis parlamendi taotlusele, aitäh! aitäh! ja ja kõigepealt saab sõna proua Plinkevitš-Juute, palun. Eh, tahaksin tänada komisjoni esindajat eh, selle selgituse eest tahaksin juhtida teie tähelepanu veel kord sellele, et Balti riigid äh, kannatasid Venemaa äh, embargo tõttu kõige rohkem ajalooliste traditsioonide tõttu on meie põllumajandus, meie äh, põllumajandus- ja toidusektor, liha tootmine just nimelt seotud Venemaaga, kes on meie naaber Eh, kellega meil on ajaloolised sidemed ja seetõttu meie tootjad, meie toiduainete tööstus on üsna palju kannatanud. töökohtade eh, kadumine jätkub eh, maapiirkondadesse ning selleks, et alternatiivseid töökohti luua, on vaja kõvasti pingutada, see ei ole kerge. ning nii saabki alguse kogu see allakäigu vahel, inimesed jäävad tööta, äh, nad äh, muutuvad sotsiaalselt tõrjutuks või äh, nad valivad veelgi hullema stsenaariumi, nad lähevad ära kas Leedust või lähevad ära Euroopa Liidust. Euroopa Liidust, kus rahvastik vananeb, see on suur kaotus. tahaksin rõhutada, et tegemist on tõesti väga suure probleemiga ma olen üritanud äh, komisjoniga kõnelenud äh, globaliseerumisega äh, fondi kasutamisest, muudest toetustest meie talunikele ja ma sain vastuseid, mis olid küll suhteliselt lühikesed ja väga-väga ametlikud. jäi, jäi mulje, et nad lihtsalt ei saa aru inimeste probleemidest. jah, ma tõesti saan aru, aru, millised sätted on igasugustes lepingutes Äh, mis puudutavad äh, globaliseerumisega kohanemise fondi ja nõnda edasi ja ma mäletan, et äh, eelmise ameti ajal me arutasime seda, kas seda fondi võiks kasutada kriisiolukorras. ma saan aru teie selgitusest, et selle fondi kasutamine pole võimalik, aga see ei tähenda, et meil ei ole mingeid muid väljapääsuvõimalusi, on ju ka teisi võimalikke vahendeid ja allikaid, mida võiks kasutada see on küsimus, millele peaksime keskenduma. Venemaa embargo Euroopa Liidu liikmesriikide vastu ei ole globaliseerumise tulemus. jutt käib poliitilistest meetmetest ning poliitiliste, poliitilise kriisi tagajärgedest ning see on see olukord, millega me praegu silmitsi seisame. ärgem unustagem seda, et Äh, meil on naaberriik, äh, kelle käitumine ei ole ette prognoositav ning seetõttu ma tahaksin, et komisjon äh, ei läheneks asjale mitte ainult formaalselt, ma saan aru, et globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid ei saa kasutada, aga me peaks otsima teisi võimalikke rahastamisallikaid selleks, et põllumajandustootjaid toetada me peame leidma vahendeid, mida saaks kasutada võimalikult kiiresti, sellepärast et inimesed kannatavad, nii et ma kutsun teid üles mõistmisele, kuna olukord on tõesti traagiline ning me peame leidma mingi lahenduse, aitäh. aitäh, härra Kukan järgmisena. aitäh tahaksin mainida seda, et sanktsioonid Venemaa vastu oli tõesti üks äh, väheseid äh, poliitilisi võimalusi, mis meil jäi pärast seda, kui Venemaa Ukraina äh, teatavad piirkonnad okupeeris. kahjuks ei ole Venemaa pool mõistlikult reageerinud, aga me oleme näinud et äh, Venemaa meetmed on äh, mõjunud teatud Euroopa Liidu põllumajandustoodete vastu. nagu ma ütlesin, äh, sanktsioonid ei ole kaasaegses välispoliitikas kõige soovitavam vahend, aga Euroopa majandusplokina omab ainult pehmeid välispoliitika vahend, mõjutamise vahendeid ja meie võimalused tegutseda sellistes olukordades on seetõttu piiratud ma arvan, et meie majanduslikud huvid ei tohiks siinkohal jääda peale julgeolekuhuvidest ja poliitilistest põhimõtetest ja väärtustest. Äh, kaks-kolm küsimust komisjonile. kas komisjon võiks äh, kommenteerida Venemaa vastu alustatud asju Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja kas komisjonil on plaanis hinnata, kuidas äh, Euroopa, milline on siis nende sanktsioonide globaalne mõju Euroopa Liidule ning äh, kuidas, millised majandussektorid siis komisjoni arvates äh, on pikemas perspektiivis kõige rohkem ohus, kui praegused sanktsioonid jätkuvad? aitäh! aitäh, härra Gutierrez Pietro aitäh! me arutame praegu seda, kes peaks maksma, sellepärast et Euroopa põllumajandustootjad on sattud, sattunud ohtu majandussanktsioonide eh, tagajärjel. Eh, need tagajärjed on paratamatud, sellepärast et aga Euroopa põllumajandustootjad ei pea maksma selle eest, et kaitstakse inimõigusi või Euroopa Liidu rahvusvahelist poliitikat. mul on väga hea meel selle üle, mida komisjoni esindaja ütles, sest mina tõesti olen ka nõus sellega, et globaliseerumisega kohanemise fondi ei saa kohe kuidagi kasutada. sellest fondist ei tuleks küll hüvitist maksma eelmise eh, parlamendi koosseisu ajal meil oli arutelu ja siis eh, komisjoni suht-, komisjon suhtus väga reserveeritult sellesse, et meil on selline piiratud eh, fond. seda fondi tõesti, mis on loodud siis globaliseerumise vastaseks võitluseks, kas seda peab siis tõesti laiendama äh, Äh, veel kriisi jaoks ega põllumajanduse jaoks, millel on oma vahendid äh, ühises põllumajanduspoliitikas. aga ma tahaksin rõhutada seda, et äh, põllumajandustootjad peavad saama hüvitust palju rohkem, kui nad praegu saavad, sellepärast et väga paljud väikesed põllumajandusettevõtted on tõesti sattunud väga suurtesse raskustesse, nende majanduslik elujõud on sattunud ohtu seetõttu, et nende vahendite eraldamine viibib Euroopa Liit äh, Euroopa Liidu globaliseerumisega kohus, kohanemise fondi eelarve on ebapiisav selleks, et kõigi nende probleemidega toime tulla. me siin komisjonis vaidleme ja võitleme nende instrumentide üle, mis Euroopa Liidul on. asi on selles, et meil lihtsalt ei ole piisavalt vahendeid selleks, et tulla toime nende väljakutsetega, mis Euroopa Liidu ees täna seisavad ma arvan, et on oluline, et eh, see abi eh, eraldatakse nii kiiresti kui või, eh, võimalik, sellepärast et väikeettevõtjate ellujäämine on praegu tõesti kaalul, ma tean, et asjad on keerulised, aga meil on vaja luua ka uus finantsvahend, aga mitte see, mis oli mõeldud töötajatele ja tööstusele. meil peaks olema eraldi fond, kust katta siis nende sanktsioonide äh, kulud. ma tahan, äh, proua de Ribeiro, aitäh! suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin teile teada anda seda, et äh, mina olen ka põllumajanduskomisjonis ja seal on loomulikult tegemist äh, olulise teemaga selle teema näol. ja kui me kõneleme Venemaa embargost, äh, siis äh, me peame räägime, räägima otsestest mõjudest näiteks Balti riikidele, aga me peame rääkima ka kaudsetest mõjudest, mis mõjutavad kogu Euroopat. näiteks Äh, Portugal ei kannata otseste mõjude käes, kuid juba me tunneme äh, kaudselt äh, selle kõige mõjusid, näiteks kui me räägime piimasektorist, sellest piirkonnast, kust mina tulen, on piim väga oluline faktor, aga kahe sendi võrra eelmisel nädalal piimaliitri hind langes volinik Tšiolos on sisse viinud erinevaid meetmeid selleks, et kahjusid piirata kuid see probleem aja jooksul kindlasti teravneb. Äh, nüüd on peaaegu aasta möödunud ja nüüd me näeme, et embargo jätkub. ja võib öelda, et tegemist on nõiaringiga. embargo embargo järel ja olukord kestab töökomisjon on juba mitmel korral komisjonilt nõudnud selle probleemi arutamist ja mina olen pühendunud sellele, et me esmajoones vaataksime, millised ähm, mõjud sellega seotud on, mis puudutavad just tööhõivet Euroopas Äh, lisaks ka seda, miks ja kuidas töösuhted Euroopas lõpetatakse. meie äh, peaksime ühiselt äh, uusi töökohtade loomise vorme looma, kuid kahjuks komisjon ei ole avatud olnud nendele mõtetele. on läbi viidud uurimusi, mis puudutavad neid mõjusid aga kui me räägime mõjudest, mis puudutavad ka tööhõive valdkonda, siis äh, seal ei ole piisavalt tehtud. nüüd äh, põllumajandus, jah, loomulikult äh, on meil vaja sellist eritähelepanu, me ei saa lihtsalt mõelda mm, lihtsalt töökohtade loomisele tööstussektoris ei, ei, see peab laienema ka põllumajandussektorile ja ma loodan, et kui me räägime Venemaa poolt kehtestatud embargost, et äh, lisaks äh, globaliseerimise kohanemise fondile, mida ei saa kasutada, äh, et komisjon, kui ta vaatab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet, et ta mõistab, et põllumajandussektorit tuleb kaitsta, eriti kui võtta arvesse palju suuremat tööd puuduse määra. ja me peame äh, olema oma lähenemises koherentsed, kui äh, komisjon ütleb, et meil on probleem Venemaa embargoga, äh, siis tuleb ähm, vaadata ka põllumajandusega seotud probleeme, mis Venemaa embargoga on seotud ja me peame keskenduma selles kontekstis loomulikult ka eelarvelistele vahenditele, aitäh. Thank you very much. härra Krug, aitäh. mina olen Leedust pärit ja kakskümmend protsenti meie toodangust läks Venemaale, nii et, et meid on väga tugevalt see kõik mõjutanud, ka transpordisektorit Äh, võib-olla transpordisektorile on äh, mõju olnud isegi veelgi suurem. mul on komisjonile ettepaneku, miks me ei nimetaks äh, ümber globaliseerumisega kohanemise fondi Euroopa globaliseerumise embargo fondiks ja lisame ühe sõna ja probleem on lahendatud ja siis saab, peavad kõik sealt abi taotleda. asjad on ju lihtsad, miks asju nii keeruliseks teha Eh, tahaksin tänada kolleegi Tšehhi Vabariigist, kes selle soovituse tegid, nii et, et mul on teile väga tõsine ettepanek, lisage eh, üks sõna ja kõik võidavad, aitäh. aitäh. asi kahjuks ei ole nii lihtne, nagu teile tundub. võib-olla tuleb siis siia fondi ka raha juurde lisada, mitte ainult üks nimi ähm niisiis, äh, kas äh, komisjoni esindaja saab vastata nendele küsimustele? ma kardan, et ma ei suuda vastata kõigile küsimustele, aga üks asi, mis on täiesti selge, on see, et ma tõesti arvestan kogu selle tagasiside ja kõigi nende muredega, edastan need oma kolleegidele ja ma olen kindel, et äh, me oma aruteludes äh, arvestame kõigi nende asjadega. niisiis, see tagasiside oli väga kasulik ning ma sain sellest täiesti aru. Äh, nüüd lihtsalt sõnade lisamine fondi nimesse, te teate, et see probleemi ei lahenda, tegemist on juriidilise vahendiga, mis tugineb määrusele, see määrust vajab siis muutmist, üsna oluliselt muutmist ning äh, te teate ka, et eelarve äh, ei ole korrali-, see, meie vahendid tulevad reservidest, nii et, et äh, tegemist on väga erilise fondiga ja selle puhul ka ei ole asjad nii lihtsad. mis puudutab konkreetset küsimust Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja ülemaailmse mõju kohta, siis kahjuks mul hetkel infot ei ole, aga see on kindlasti eh, info, mille teile hiljem edastan ning eh, ma tean, et eh, põllumajanduse peadirektoraadi töötajad teevad väga tihedat koostööd põllumajandussektoriga kogu Euroopa Liidus ja eriti nendes riikides, mida siin mainiti Te rääkisite ka sellest, mis toimub põllumajanduskomisjonis ja kui lubate, siis võib-olla minu kolleeg äh, põllumajandus peadirektoraagist annab teile ülevaate, mis parajasti nende poole peal juhtub, sellepärast et äh, nemad tegelevad just nimelt põllumajandustootjatega ja võib-olla annaksin sõna oma kolleegile. Yes, uh, thank you. jaa, suur tänu. ainult paar sõna, sest ma arvan, et et põllumajanduskomisjoni liikmed on paremini informeeritud ja teavad väga hästi, mida praegu põllumajanduse peadirektoraat teha püüab, et vähendada Venemaa embargo mõjusid Euroopa Liidu tootjatele. ma ei hakka seda seetõttu detailselt lahkama, ei hakka rääkima põhjalikult määrustest ja meetmetest, millest teised on juba rääkinud, aga ütlen, et meie eesmärk on kõigepealt taastada tasakaal turul ja oleme näinud juba ka mõningaid lootustandvaid märke. teiseks on mitmeid meetmeid, mida me võtame koostöös Kaubanduse peadirektoraadiga, me otsime uusi ekspordisihtkohti ja püüame ka tagada, et fütosanitaarkontrolli perioodid oleksid lühemad, ka siin me oleme saavutanud edu. nii et ma usun, et nende teemade kohta võivad teised kolleegid teile anda lisainfot, aga mina lisan lihtsalt ühe asja. Te ilmselt teate, et eelmine komisjon alustas sellega, et tuleb kompenseerida sissetuleku kaotus äh, asjakohastele eksportijatele ja meie praegu alles analüüsime, mida see alles tähendab, aga selge on, selge on see, et tegemist on väga laiaulatusliku analüüsi ja diskussiooniga, kuna see puudutab niivõrd paljusid erinevaid liikmesriike ja sektoreid. me teame ka, et ressursse on tegelikult vähe ja et komisjon ütles oma kirjas, et kasutatakse kriisireservi, aga kriisireserv kriisireservi rahastatakse ennekõike otsemaksetest, nii et tegemist on väga raske küsimusega. siiski me arutame seda edasi ja äh, liikmesriigid arutavad seda omavahel nõukogus ning äh, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad seda ja samuti arutame seda siis põllumajanduse peadirektoraadis. suur tänu! ma ei usu, et meie komisjon võiks jääda rahule lihtsalt selle diskussiooniga, mis meil täna toimus, te peate ikkagi tulema tagasi ja meile andma lisainfot ning loomulikult peame me ka vahepeal koosolekuid ja hoiame seda küsimust päevakorras ning ootame siis huviga meie järgmisi arutelusid ja kindlasti ka uusi fakte, mida teie võite meile anda soovime teada, kas on võimalik äh, muuta seda, mis meil süsteemides praegu on. jah, võib-olla raha tõesti rohkem ei ole, aga ehk on ikkagi võimalik leida mingi lahendus, mille abil me saame midagi pakkuda. pakkuda neile, kes on praegu äärmiselt kriitilises situatsioonis nii et me käsitleme seda küsimust uuesti, aga tõdeme hea meelega, et äh, ka teie olete teadlikud sellest, kui tähtis on see küsimus meile. ja et äh, see küsimus ei ole mitte ainult äh, teiste asjakohaste komisjonide päevakorras, vaid on ka meie tööhõive ja sotsiaalküsimuste päevakorras. seega ma tänan teid. Means... Eh, ja kui ma õigesti aru saan, on meil nüüd võimalik minna viimase sisulise päevakorrapunkti arutamise juurde ja ka see puudutab ühte uurimust, mille me tellisime. või mida me taotlesime. see puudutab palgaerinevusi Euroopa Liidus ja uurimuse autorid on härra Kristjan Tiiger, De Pezzo, Raul Ramos ja Vincente Roera ja härra Sorinaki. ettekandeks saab sõna härra Raul Ramos, kes meile räägib lühidalt, milles seisneb see uurimus. Teil on sõna aitäh ja tere õhtust kõigile! mul on väga hea meel, et ma saan äh, siin täna teiega olla ja näidata teile äh, slaide ja ehk kuulda, mida teie arvate. ma tean, et äh, teie tööpäev on olnud väga pikk ja seetõttu tutvustan teile seda uurimust lühidalt. ma tean, et tegelikult on slaidid teile ka välja jagatud, nii et kui teil on soov öelda midagi ka nende slaidide kohta, mida ma siin pikemalt ei käsitle, siis on äh, teil see võimalus. nüüd aga väga lühidalt uurimusest. me uurisime, äh, me uurisime teatud küsimusi, kõigepealt, miks me seda tegime sellepärast, et alates kaheksakümnendate keskpaigast on räägitud palgaerinevustest ja teatud riikides on palgalõhe veelgi kasvanud. Te teate kindlasti, et majanduskriis ja eelarve konsolideerimise programmid on veelgi halvendanud äh, isi-, teatud inimeste olukorda. ja seetõttu viisime läbi uurimuse, kus proovisime vastata küsimusele, mis on palgaerinevustega äh, toimunud ja kuidas on majanduskriis neid mõjutanud. kui me vaatame andmeid äh, sissetulekute ebavõrdsuse kohta, siis avaldab Eurostat äh, regulaarselt äh, andmeid ebavõrdsuse kohta, kus tähtsaim näitaja on Gini koefitsient, mida mõõdeti aastatel, aastast kaks tuhat seitse kuni aasta kaks tuhat üksteist ja see koefitsient näitab siis, kas erinevused on suured või väikesed ja see viidi läbi kahel aastal, kaks tuhat seitse ja kaks tuhat üksteist kõigis Euroopa Liidu riikides. Te näete siit, et umbes pooltes riikides on ebavõrdsus kasvanud. peamine probleem seisneb aga selles, et meil ei ole regulaarseid näitajaid selle kohta, kuidas palgalõhe äh, muutub ja miks ta muutub. aga me oleme kogunud äh, ametlikke andmeid, mida Euroopa Liidu liikmesriikide statistikaandmed on meile andnud ja siis oleme näidanud, millised on üldised äh, trendid palgaerinevuste teemal ja näidanud ka, millest need erinevused tulevad. siin on tulemused. me leiame, et palgalõhe ei ole viimastel aastatel oluliselt kasvanud, kuid samas tuleb märkida, et meie analüüs hõlmas ainult ajastut kuni aastani kaks tuhat üksteist seega ei saa me selle uurimuse põhjal öelda, mis on toimunud viimase kolme aasta jooksul. lisaks on meil selline majanduse mõõtmise mudel, mis lubab empiirilise analüüsi põhjal äh, välja arvutada, milles on palgaerinevuste kasvamise põhjused. me oleme siin näinud, et äh, seda põhjustavad erinevad turujõud, mitte ainult majanduskriis ja lõpuks äh, märgime me, et tegelikult ei ole võrd-, ebavõrdsus äh, palgas põhjustatud mitte ainult palgast endast, äh, vaid ka sellest, et tulud on üldse ebavõrdsed ja et kahaneb tööturul osalemise protsent. siin vaatame lähemalt palgaerinevusi ja seda, kas riikide skp erinevus võiks palgalõhet õigustada tõepoolest, skp on riigiti erinev ja see erinevus on aastates, aastate kaupa püsinud. ja kui nüüd vaadata edasi EU silk uurimust ja seda slaidi siin, siis näeme me, et palgaerinevused on kasvanud umbes, umbes kahes kolmandikus Euroopa Liidu riikides vaadeldud perioodil, kuigi see ei ole tegelikult väga suur tõus ja äh, puudutab ennekõike või puudutab ainult äh, äh, palgaerinevusi aastate lõikes. seda võib selgitada tegelikult ka see, et töötuse määr kasvab ja et kasvab nende töökohtade osakaal, kus makstakse väga vähe. kui te vaatate selle slaidi vasak, poolses osas olevaid arvandmeid, siis te näete, et võrreldud on keskmist palka selle palgaga, mida saavad need, kes teenivad kõige vähem. ja need on isikud, kes saavad vähem kui kümme protsenti mediaanpalgast. on selge, et enamikus riikides on madalapalgalise töö osakaal aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat üksteist kasvanud. selle slaidi vasakpoolses osas näete, näetegi seda, kuidas äh, madalapalgalise töö osakaal kasvab ja madal palk tähendab seda, et inimene saab kaks kolmandikku või vähem mediaanpalgast. on äh, teada või paistab, et äh, ainult osaliselt võib palgaerinevusi kriisi ajal seostada sellega, milline on erinevate töötajate rühm, töötajarühmade osakaal tööjõus üldiselt. pigem mõjutab palkade struktuuri see, milline on kollektiivsete läbi, kollektiivläbirääkimiste osakaal. lisaks võiksime vaadata ka, milline on institutsioonide roll. kui me vaatame, mis on majanduskriisi ajal äh, toimunud siis äh, on äh, ametiühingustesse kuulumine ja läbirääkimiste osakaal Euroopa Liidu riikides äh, olulisel määral kahanenud. kuid samas on miinimumpalga tase tõusnud ja seda väga erinevate, erinevas mõttes. kuna miinimumpalka mõõdetakse nominaalväärtuses ja keskmine palk on kahanenud. sest palgad kahanesid majanduskriisi ajal, siis osakaal miinimumpalga ja meedianpalga vahel on, mediaanpalga vahel on äh, tõusnud, ehk siis miinimumpalk moodustab suurema osa mediaanpalgast kui enne. kuid see tegelikult ei näita midagi, sest reaalne ostujõud on kahanenud me uurisime, millised on üldised, me tegime ka üldised järeldused ja leidsime, et äh, ebavõrdsust mõjutab miinimumpalk. aga ebavõrdsus on väiksem nendes riikides, kus miinimumpalk üldiselt nominaalväärtuses on kõrgem ja moodustab suurema osa mediaanpalgast läbirääkimiste osakaal palgaküsimustes ei ole tegelikult eriti oluline, kuigi teatud riikides äh, leidsime, et see võib nii olla. ametiühingutesse kuulumine ja läbirääkimiste osakaal küll vähendab ebavõrdsust, aga ainult siis, kui me analüüsime tunnipalka oma äh, mudelis äh, mudelis arvestasime ka lisakontrollidega ja vaatasime, milline on üleilmastumise ja tehnoloogiliste muudatuste äh, mõju. vaatasime, mismoodi varieerub majandustegevus ettevõtte elutsükli jooksul ja milline on erinevate riikide majanduse struktuur. me leidsime, et äh, üleilmastumine ja tehnoloogiline äh, muudatus on ebavõrdsust suurendanud kuid äh, teatud eelnevalt reguleerimata sektorites ka konkurentsivõimet äh, tõstnud. oma raporti viimases osas vaatasime, kuidas meie valitud indikaatorid tulemusi mõjutavad ja leidsime, leidsime, et äh, palgad on muutunud ebavõrdsemaks, aga tulud on samuti nüüd jaotumas ebavõrdsemalt kui enne meie eesmärk oli kindlaks teha, kas tulude üldine ebavõrdsuse kasv on seotud palkade ebavõrdsuse kasvuga või millegi muuga. meile teadaolevate andmete põhjal võime me öelda, et saab teha vahet äh, palkade ebavõrdsuse vahel, ähm, FIE-de sissetulekute vahel ja teiste sissetulekute vahel, mis on prak-, peamiselt kapitalitulu ja maksutulude vahel. siin äh, näitan teile graafikut, mis käsitleb samuti vaadeldavat perioodi ehk siis kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat üksteist ja äh, siit näeme, et palkade ebavõrdsus mängib küll suurt rolli, aga see ei selgita lõplikult äh, tulude ebavõrdsust siin näeme, milline on koefitsient erinevate liikmesriikide vahel, äh, millises riigis on ebavõrdsus suurem ja millises väiksem. ja võime muidugi järeldada, et kui palgad on ebavõrdsemad, on ka tulud või sissetulekud üldiselt ebavõrdsemad. aga see üksi ei selgita, miks on tulud ebavõrdsed sest me peame arvestama kõikide võimalike sissetulekuallikatega sealhulgas ka kapitalitulude erinevustega. me näeme, et ka maksud on seda olukorda ebastabiilsemaks muutnud ja toonud kaasa ebavõrdsuse veelgi suurema kasvu. meie lõplik järeldus on järgmine palkade ebavõrdsus suurendab, selgitab suures osas sissetulekute ebavõrdsust, kuid ei ole ainus faktor, mis määrab ära sissetulekute ebavõrdsuse. on ka teisi majanduslikke tegureid, mille abil me võime palkade ebavõrdsust selgitada. suur tänu! The floor is open, we can put questions. kas eh, kellelgi on küsimusi? proua Steinrup, palun ja suur aitäh, kõigepealt suur-suur aitäh selle ettekande eest. minu arvates on kahju sellest, et äh, see uurimus äh, ulatus ainult aastani kaks tuhat üksteist, sellepärast et pärast aastat kaks tuhat üksteist äh, on ka Euroopas meetmed vastu võetud, mis minu arvates on suuri mõjusid ja edasisi arenguid põhjustanud. ja ma arvan, et kui te ütlete, et palkade ebavõrdsuse arengud ei ole suuremaks muutunud, siis ma kujutan ette, et viimasel kolmel aastal äh, kasinuspoliitika äh, tõttu ja teiste raamtingimuste tõttu, mis meil Euroopas on olnud, äh, oleme me jõudnud teistsuguste arenguteni kui ma nüüd äh, võtmeväited siin äh, kokku võtan, siis äh, kriisi tõttu on palgad üleüldiselt vähenenud, aga see on loomulikult ka majanduse arengut halvasti mõjutanud kasinuspoliitika äh, on mõnedes riikides äh, palku lausa märgatavalt alandanud. Te mainisite ka tugevamat konkurentsi ja tugevamat deregulatsiooni, et see on tohutult mõjutanud äh, palga ebavõrdsust. kas siinkohal on konkreetseid valdkondi, mille puhul võib öelda, et seal on teie regulatsioon rohkem konkurentsi põhjustanud eh, ja, või palkade ebavõrdsust suurendanud. ja ähm, Euroopa majandus äh, on selline, kus tuleb arvestada sellega, et toodetud tooteid äh, siin ka müüakse, kuidas oleks võimalik sisenõudlust parandada, milliseid meetmeid oleks võimalik siinkohal tarvitusele võtta ja kui me räägime palkade vähendamisest ja palganivoo mm, alanemisest, äh, siis sellega on seotud ka vähenevad maksutulud, vähenevad sissemaksjad sotsiaalkindlustuse ja pensionifondidesse. Äh, on teil mingit infot selle kohta, kuidas see kõik äh, olukorda mõjutab ja viimaseks ma tahaksin küsida, kui ma teist õigesti aru sain, siis kui me räägime ähm, kollektiivläbirääkimistest äh, Eh, siis eh, kui sotsiaalpartnerid ei ole siia kaasatud, eh, siis seda kõrgemad on palgaerinevused. millistes riikides siis on, et nendes riikides on palga ebavõrdsus kõige suurem, kas ma saan õigesti aru, et mõnedes riikides, kus on suured pal-, tasude erinevused, et kas me peaksime selle juurde tagasi pöörduma? okay,. Thank you very much for, for suur aitäh nende huvitavate küsimuste ja kommentaaride eest. ma olen täiesti nõus sellega, et kahju on sellest, et äh, me ei äh, saanud hiljutisemaid andmeid selle uuringu raames käsitleda, aga see oli meile ette antud äh, ulatus ja me ei saa seda mm, ulatust muuta ja tegemist on loomulikult väga suure statistilise operatsiooniga, mis Euroopa tasandil läbi viidud, aga meie praegusel hetkel seda siiski muuta ei saanud. mis puudutab äh, palga ebavõrdluse mõju äh, kriisist väljatulekule ja äh, sellele, kuidas see kõik mõjutab liikmesriikide taastumist, siis ma olen teiega täiesti nõus, palkade ebavõrdlu, ebavõrdsus äh, Äh, on muutunud intensiivsemaks äh, just äh, selle skaala alumises osas ja see mõjutab tõsisemalt just kõige vaesemaid töötajaid nendes riikides ja see loomulikult omab oma mõju ka nõudlusele, tarbimisele ja viivitab kriisist väljatulekut. isegi kui me võtame arvesse mõju kogunõudlusele, siis eh, mõnedes riikides on deflatsiooniga kaasanenud ka eh, samas eh, kõrgem konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel. siin on olnud oluline ka ekspordi konkurentsivõime roll igal juhul see kõik ei olnud meie projekti üheks reguleerimisalaks või üheks valdkonnaks äh, Äh, meie vaatasime, milline on äh, palkade ebavõrdsus äh, ja mis on selle põhjustanud, mitte, mis on selle tagajärjed. aga see on kindlasti väga huvitav aspekt, mida tuleviku uuringutes arvesse võtta, aitäh. kas on veel küsimusi? näib, et mitte. ja seetõttu suur tänu teile, härra Raamas, teie ettekande eest kindlasti on tegemist väga huvitava tööga. ja kui me tellime järgmise raporti, saab see olema veelgi huvitavam. me tellime selle paari aasta pärast ja siis on meil võimalik äh, võrrelda, milline on olukord, kuidas on olukord pärast kriisi muutunud. ja ma arvan, et sellest võib meile olla palju kasu ja sellest võib olla kasu ka Juta Steinrockile ja mulle ja igaühele selles komisjonis